I would like to start the meeting. ma tahaksin alustada koosolekuga, seetõttu palun teil istuda ette. Also people from. palun seda teha ka Poola esinduse mm, inimestel uh,. Dear colleagues. lugupeetud kolleegid. täna on meil esimene ametlik äh, regi komisjoni Iirimaa eesistumise ajal kuigi tegelikult ähm, muidugi Iirimaa eesistumine juba käib, aga täna on äh, meiega äh, siis äh, Iirimaa ametlikud esindajad, kes vastutavad ühtekuuluvuspoliitika ajal. me oleme täna kutsunud siia avaliku sektori kulutuste ja reformiministri Iirimaalt. me tervitame teid ja anname teile kohe sõna. suur aitäh lugupeetud äh, proua esinaine, lugupeetud liikmed. ma kannan täna lipsu, mis esindab äh, solidaarsust, äh, tegemist on siis Iirimaa kui uue eesistuja lipsuga Äh, veel kord äh, suur aitäh teile, et mind siia kutsusite. ma jään ootama huviga seda, kuidas me omavahel äh, mõtteid vahetame kõige tähtsamate poliitikate üle Euroopa Liidus. kõik te ilmselt olete nõus, et kõige tähtsam on majanduskasvu taassaavutamine. viimastel aastatel on, viimastel kuudel on Iirimaa ette valmistanud oma eesistumist ning selle käigus on mul olnud võimalik kohtuda ka lugupeetud esinaisega sellest komisjonist ning mitmete raportööridega kes töötavad ühtekuuluvuspoliitika alaste õigusloomeliste pakettidega. Need kohtumised on olnud väga kasulikud eh, ja andnud mulle palju infot ning eh, sel nädalal olen ma jälle Brüsselis ning jätkan seda protsessi, dialoogi ja omavahelist eh, suhtlemist, mis kahtlemata on olnud senigi väga kasulik ja on viinud meid parema arusaamiseni sellest, mida Iirimaa eesistumise ajal tegema hakatakse. ma jään ootama huviga tihedat koostööd Iirimaa kui eesistuja ja nõukogu ning eh, regi komisjoni vahel Euroopa Parlamendis järgmise kuue kuu jooksul kaks tuhat kolmteist on aasta, mil möödub nelikümmend aastat sellest, mil Iirimaa sai Euroopa Liidu liikmeks, Euroopa Liidu majandusühenduse liikmeks, nagu seda toona tunti. Euroopa Liidu liikmelisus on olnud Iirimaale väga-väga oluline. see on teda aidanud nii sotsiaalmajanduslikult kui poliitiliselt, juba aastakümneid on Euroopa Liit meid aidanud. lisaks on Euroopa Liit viimastel aastatel olnud Iirimaa kõige tähtsamaks partneriks majanduse taastumisel. tegemist on olnud raskete aegadega, sest äh, majandus ja avaliku sektori rahandus on Iirimaal tugevasti kannatanud, kuid Iirimaa on suutnud selle väljakutse vääriline olla ja ma loodan, et äh, Iirimaa suudab jälle saavutada jätkusuutliku arengu, majanduskasvu ja uute töökohtade eesmärgi. Iirimaa usub, et Euroopa Liitu kuulumine on Iirimaale äärmiselt oluline ning see on äh, ainumõeldav, arvestades, et me soovime majandust päästa iirlased on pühendunud eurooplased ning nad austavad ühenduse meetodit ühenduse poliitika ajamisel. Euroopa Liidus on viimase neljakümne aasta jooksul väga palju muutunud. mitte ainult ei ole meil nüüd kakskümmend seitse liikmesriiki endise üheksa asemel, varsti on neid liikmesriike koguni kakskümmend kaheksa, vaid Euroopa Liit on ka muutunud ja, ja muutunud just sügavamaks ja tähendusrikkamaks Euroopa Parlamendi roll on samuti muutunud tähendusrikkamaks. see suurem ja tähtsam roll, mis Euroopa Parlamendil nüüd on, on minu enda jaoks äh, väga rõõmustav ning äh, täna seisan siin äh, teie komisjoni ees kui ka ise väga pühendunud parlamentäär, sest peaaegu kolmkümmend aastat olen olnud Iirimaal parlamendi liige. ma olen olnud nii alam- kui ülemkoja liige ning olen olnud ka äh, kõrgetel ametikohtadel. ning äh, täna esinen äh, ma teie ees kui avaliku sektori rahanduse ja reformide minister, tegemist on uue ministrikohaga meie valitsuses. ning mis puudutab just seda reformide osakaalu, siis on minu eesmärgiks kaasajastada parlamendi tööd, eriti mis puudutab järelepärimisi. ja ma soovin tugevdada ka parlamentäääride rolli võttes arvesse praegust kriisi, tunneb avalikkus kindlasti huvi selle vastu, kuidas juhitakse ja millisel moel kavatsetakse juhtimissüsteeme või valitsemissüsteeme muuta ja reformida. mina kavatsen äh, samuti hea seista selle eest, et Euroopa Parlamendi roll järjest tugevneks, sest Euroopa Parlament äh, on õiguslikus mõttes seotud äh, õigusaktide vastuvõtmisega ning väga tähtsate poliitikatega, mille hulgas on ka näiteks ühtekuuluvuspoliitika, eh, mis aitab eh, liitu tuua lähemale kodanikule, eriti oluline on see praegusel aastal, sest see on Euroopa kodanikuaasta. Iirimaa eesistujana tähendab, eh, Iirimaa eesistumine tähendab ka seda, et Iirimaa parlament on kohtunud nii Euroopa Parlamendiga kui Euroopa Komisjoni kõrgete esindajatega E, ja hiljuti näiteks kohtusin Euroopa Parlamendi presidendiga. meie roll on väga oluline, see on meile ka väga selge ning mina kavatsen koostööd kõigi sidusrühmadega teha väga konstruktiivsel moel. sel korral on Iirimaa eesistumine juba seitsmes, Iirimaa on seitsmendat korda eesistuja ja see tähendab seda, et Iirimaa valitsusele ning rahvale on antud veel kord võimalus, mida nad on alati hinnanud Iirimaa eesistujana saab omalt poolt äh, garanteerida, et Euroopa Liit on tõesti liit äh, nii väikeste kui suurte liikmesriikide jaoks, sest Iirimaa ise on väga väike riik ja saab nüüd tõestada, et ka väikesel riigil on võimalik olla Euroopa Liidu poliitika keskmes, Euroopa Liidu poliitika südames, äh, on võimalik kaasa aidata selle liidu eesmärkide saavutamisele me oleme minevikus olnud eesistumisel edukad, kuid me teame, et edu ei too Äh, mitte mingisugused juhused, äh, vaid ikkagi kõva töö. seitsmes eesistumine annab Iirimaale võimaluse veel kord näidata, et äh, me oleme konstruktiivsed ja koostööaldid liikmed, oleme koostööaldiks liikmesriigiks ning Euroopa Liidu protsessid üldiselt on meile olulised. Iirimaa majandus on taastumas ja me püüame kaasa aidata ka Euroopa Liidu taastumisele me arvame, et kui me suudame lahendada osad probleemid, mis Euroopa Liidu ees täna seisavad ning teha tihedat koostööd partneritega, siis on meil võimalik tagada, et Euroopa Liit tõuseb praegusest majanduskriisist tugevamana. loomulikult ei saa me alahinnata meie ees seisvaid väljakutseid me soovime, et meie eesistumine oleks õiglane, aus ja asjalik. me teeme tihedat koostööd kõigi partnerite ja kõigi Euroopa Liidu institutsioonidega selleks, et eh, me suudaksime täita meile antud ülesanded konsensuslikult. Iirimaa on ka minevikus oma ülesannetesse niimoodi suhtunud, see on olnud kasulik meile, on olnud kasulik Euroopa Liidule ja loodetavasti on see kasulik ka järgmise kuue kuu jooksul. Iirimaa eesistujana püüab tugevdada Kreeka mm, positsiooni nõukogus äh, õiglasel ja läbipaistval moel, kuid äh, me austame samas Euroopa Parlamendi õigusi kaasseadusandjana. me saame väga hästi aru, et ainult tihe ja kooperat-, ja koostöövalmis äh, suht-, suhtlemine Euroopa Parlamendiga võib meid eesmärkidele lähemale aidata. nagu ütlesin, on Iirimaa ja Euroopa Liidu ees praegu väga suured väljakutsed Euroopa Liidul on äh, väga tähtis äh, roll just nimelt äh, majanduse taastamises, mitte ainult üldiselt Euroopa Liidus, vaid ka igas liikmesriigis eraldi. meil on eesistujana võetud endale strateegiline prioriteet rõhutada veel kord, et Euroopa Liidu majandus peab taastama, taastuma, majanduskasv peab taastuma, tuleb luua uusi töökohti. ning meie eesistumise peamine teema on stabiilsus, töökohad ja majanduskasv eesistuja programmis on välja toodud selged eesmärgid, mida saavutada ning on välja toodud ka strateegilised prioriteedid. me kavatseme äh, läbirääkimisi pidada üheksas erinevas nõukogu koosseisus ja loomulikult kõikides teemades läbi rääkida ka Euroopa Parlamendiga. meil on kolm äh, tähtsat põhimõtet kõigepealt inimeste keskne majanduse taastumine, mis jääks ka püsima, siis investeeringud ning uued majandus, uus majanduskasv, Euroopa ressursside parem kasutamine ning koostöö Euroopa üleselt ja ka Euroopa väliselt. nagu ütlesin, on kõige olulisem saavutada majanduskasv, ja me peame saavutama ka selle, et investeeringud liiguksid neisse piirkondadesse, kus neid on praegu kõige vähem, selleks et me saaksime saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke. tark, jätkusuutlik ja kõiki hõlmav majanduskasv. nelikümmend aastat kogemust Euroopa Liidus on meile õpetanud, et ühtekuuluvuspoliitika on üks Euroopa edulugusid. see on Euroopa Liidu lõimumisprojekti ja solidaarsuse südamikuks ning tõestab, et need sõnad solidaarsus äh, ja lõimumine ei ole lihtsalt sõnad, vaid neil on ka tõeline tähendus. Need on kaasa toonud selle, et sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus väheneb, et tekib tõeline ühtekuuluvus ja seda liidus, kus on viissada miljonit inimest ning kakskümmend seitse liikmesriiki ning kakssada nelikümmend üks äh, regiooni Euroopa Liidu eelarve on tähtis vahend, mille abil kahandada ebavõrdsust liikmesriikide ja regioonide vahel, selleks et saaks tekkida tõeline käegakatsutav äh, edu. Euroopa Liidu äh, ühtekuuluvusfond on aidanud ka Iirimaad, nagu paljud inimesed siin teavad. ühtekuuluvuspoliitika on üks äh, tähtsamaid vahendeid Iirimaa majanduse arengus ning üks suurepärane näide ühtekuuluvuspoliitika Äh, ühtekuuluvuspoliitikast on Euroopa rahu äh, ja leppimise fond, mida on edukalt kasutatud äh, Iirimaa konfliktide lahendamisel. tegemist on siis erilise projektiga, mida rahastatakse Euroopa Liidu fondist. rahuprojekt on ellu kutsutud eesmärgiga saavutada ühiskonnas rahu ja leppimine, lepitada omavahel erinevad kogukonnad nii et äh, ühiskonnas saaksid rahumeelselt kõrvuti eksisteerida erinevad inimesed ja erinevad rühmitused. loomulikult on Euroopa Liit alati toetanud rahu, rahu kõigis Euroopa Liidu osades, nagu äh, me selgelt kogesime ka eelmine aasta, kui, eelmisel aastal, kui Euroopa Liit sai äh, Nobeli rahupreemia. muidugi tuleb meil tegeleda edasi ka mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistega rääk sest äh, novembrikuises äh, ülemkogus ei suudetud lõplikult kokku leppida, kuid anti siiski juhised selle kohta, mismoodi me paketi vastu võtame. Iirimaa eesistujana kavatseb austada harilikku õigusloomelist äh, menetlust ning ma arvan, et me võiksime seada eesmärgiks selle, et parlament ja nõukogu su suudavad Iirimaa eesistumise ajal finantsraamistikus siiski kokku leppida. seni peetud kõnelused annavad äh, lootust, et see on võimalik, eesmärgid on meile ju kõigile selged ning meie seadusandjatena peame tagama selle, et me anname projektidega töötajatele vajaliku õiguskindluse, nii et need, kes soovivad järgmisest programmeerimisperioodist äh, raha saada, saaksid oma tööga alustada no,. nõukogu kavatseb pidada tähtsaid kohtumisi, äh, pidas, vabandust, tähtsaid kohtumisi eelmine aasta ning ülemkogu kohtus aprillis, juunis, oktoobris ja detsembris, võttes vastu tähtsaid äh, järeldusi, muuhulgas äh, ka Euroopa territoriaalse koostöö kohta, selle kohta anti siis välja parandatud määrus ning ma loodan, et Iirimaa eesistumise ajal on võimalik saavutada vajalik kokkulepe juba veebruaris ma soovin avaldada austust ka Küprosele ja Taanile, eelmistele eesistujatele, nende suurepäraste jõupingutuste eest ja ka saavutuste eest, võttes arvesse, kui raske on territoriaalse eh, paketi küsimus ning ma soovin eraldi tunnustada Poolat nende panuse eest sest eh, tegelikult alustasid juba nemad eh, selle tööga kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kahtlemata on oluline suunata tähelepanu ka sellele, mida on teinud Euroopa Parlament regikomisjon on näidanud äh, üles äh, harukordset suutlikkust erinevate õigusloomeliste küsimuste arutamisel, on saavutanud suurt edu ning edu on saavutanud saavutatud ka kolmepoolsetes läbirääkimistes, mis algasid äh, detsembris kaks tuhat kaksteist. enne jõule jõuti juba kompromissile teatud strateegiliste küsimuste osas, mis puudutavad Euroopa Sotsiaalfondi ja seetõttu on väga hea, et me saame kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oma tööd alustada ikkagi juba väikese edumaaga. on selge, et see õigusloomeline pakett on niivõrd keeruline, et selles äh, kokkuleppimine võib äh, kujuneda keeruliseks, kuid siiski ootavad kakskümmend seitse liikmesriiki, kakskümmend kaheksa, kui Horvaatia ühineb, seda, et nad saaksid ühtekuuluvusfondi alla käivate projektidega alustada. see on neile tähtis, see on tähtis ka regioonidele, see on tähtis meie inimestele. meil on ühine vastutus ja on ka ühised ambitsioonid, me peame jõudma kokkuleppele nii kiiresti kui võimalik ning meie nõukogus igatahes kiidame heaks Euroopa Parlamendi konstruktiivse koostöövaimu, mis võib-olla aitab äh, meil jõuda kokkuleppele küsimustes, mis praegu on äh, veel vaidlusalused. nii et äh, Iirimaa kui eesistuja nimel ütlen ma Regi komisjonile veel kord, et ma kavatsen teha koostööd Euroopa Parlamendiga, mis on kaasseadusandja, selleks, et me jõuaksime eesmärgini ma kavatsen osaleda kõikidel kolmepoolsetel läbirääkimistel, mis siiamaani on siiski läinud väga hästi, mis Küprose eesistumise ajal ju edenesid kuid tuleb aru saada ka sellest, et äh, poliitilised fraktsioonid alati kokkuleppele ei jõua. siiski me peame austama ajakava ja eesmärke, mis on seatud järgmiseks kuueks kuuks ja püüdma need erimeelsused äh, ületada. mina ja minu meeskond on valmis äh, igal juhul neid erimeelsusi ületama ja ma tulen Regi komisjoni ette esinema uuesti siis, kui Iirimaa eesistumine hakkab lõpule jõudma. proua esinaine, suur aitäh teile veel kord, et mul on võimalik täna teiega siin rääkida nagu öeldakse äh, iiri keeles, äh, kaks inimest võivad näha seda, mida üks inimene ei märka, nii et äh, pa-, parem ikka mitu pead. suur aitäh teile, jään ootama debatti. aitäh, lugupeetud minister kõigepealt annan ma sõna koordinaatoritele ja poliitilistele fraktsioonidele, sest selline on meie äh, traditsioon ning Lambert saab sõna esimesena. aitäh. tegelikult me tahaksime ministri kõnet äh, äh, saada, aga ma arvan, et teie kõne, härra minister, on sama hea kui härra Cameroni kõne täna hommikul, meil oli väga hea meel seda kuulda Te olite oma kõnes väga järjepidev ja see meeldib meile. me ootamegi järjepidevat äh, suhtumist äh, teie mm, eesmärkide täitmisele, nende kirjeldamisel, nii te neid kirjeldasitegi ja regikomisjonile on see väga oluline. Te teate, et me räägime siin äh, väga suurest eelarvest kahtlemata rohkem kui kolmesajast miljardist eurost, ükskõik mis lõpuks kokku lepitakse, üle kolmesaja miljardi euro on kokkuvõttes ikkagi Euroopa Sotsiaalfondis, Euroopa Regionaalarengu Fondis, Euroopa Ühtekuuluvusfondis ning äh, teistes asjakohastes äh, vahendites. nii et äh, tegemist on suure hulga rahaga ja me räägime siin seetõttu ennekõike investeerimispoliitikast ja me räägime me räägime ka sellest, et Euroopa Parlamendil ja Euroopa Parlamendi regikomisjonil on selles poliitikas tähtis roll, nagu te ka rõhutasite. ja me peame aitama riike, kes üritavad nüüd välja äh, töötada uusi partnerluslepinguid ja neid vastu võtta, oodates äh, mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmist aga võib juhtuda, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimesed kuud, võib-olla koguni terve esimene semester äh, läheb lihtsalt kaduma, kuna kokkulepet ei tule piisavalt kiiresti, me peame ka sellega arvestama. kuid ehk õnnestub meil saavutada edu järgmise kuu aja jooksul. Äh, seda tahtsin öelda esiteks. kuid teiseks tahtsin ma lähemalt vaadata teie programmi mulle tundub, et konkreetsed kohtumised on siit puudu, võib-olla on siin midagi segi läinud. võib-olla on need kohtumised üle, üldasjade nõukogu all ja lisaks siis, äh, mis puudutab mitme, äh, mitmeaastast finantsraamistikku, siis need arutelud on äh, esmatähtsad. Need on ennekõike ju seotud meie ülesannetega ja parlamendi äh, seadusandlike volitustega. Äh, ma ei tahaks jätta nõukogule liiga palju manööverdamisruumi, kui on ometi olemas selged äh, sätted mitmeaastase finantsraamistiku jaoks on ette nähtud reservid, mm, eraldi künnised on ette nähtud väga kindlad äh, sätted. üks asi on austada eesistujat, äh, kuid teine asi on see, et eesistuja peab ka teatud eesmärgid äh, täitma ja teatud kriteeriumitele vastama. nii et me peame läbi vaatama kõik reeglid ja siis meil on realistlikum pilt sellest, millal on äh, võimalik mitmeaastases äh, finantsraamistikus läbi äh, rääkida ja tõeliselt kokku leppida, see on kõige tähtsam üldse. ja meil tuleb lõpule viia see töö, mida erinevate määrustega on tehtud. ma tean, et väga paljud kolleegid soovivad veel sõna, nii et ma teen ainult ühe märkuse veel, erinevate fondide vaheline sünergia siin töötatakse innovatsiooniliidu kallal erinevate teadusuuringute teemal, aga kui ma vaatan praegu mitmeaastast finantsraamistikku ja seda, kui palju raha kavatsetakse eraldada teadusuuringutele, eh, siis tekib kohe küsimus eh, temaatiliste prioriteeti, prioriteetide kohta, mis on seotud eh, just tööga regioonides. võib-olla on võimalik luua sünergia eelmiste perioodidega, nii et me saaksime kasutada sünergiat teadusuuringute äh, taristu ja väljaõppe puhul, mm, eriti on see nii Euroopa Regionaalarengu Fondi puhul. nii võiksime me aidata väga paljusid noori inimesi, kes praegu on töötud. nii et äh, tegemist on tähtsate ülesannetega, võib-olla saaksite kommenteerida aitäh! ja veel äh, tänan teid veel kord äh, selle eest, et te täna siia äh, tulite ja mina nagu teiegi olen veendunud, et Iirimaa eesistumise ajal on võimalik need eesmärgid täita, millest te rääkisite, on võimalik jõuda kokkuleppele. me ei saa oodata aastani kaks tuhat neliteist, me ei saa oodata uute valimisteni me ei saa seda kodanikele teha, me ei saa öelda, et ühtekuuluvuspoliitikat ei ole, ei õnnestu kokku leppida. me ei saa seda teha, see, see on võimatu. viimastel päevadel olen kuulnud kogu aeg seda, et äh, seitsmenda ja kaheksanda veebruari ülemkogu ikkagi toimub, see toimub. ja see annab meile lootust et ikkagi õnnestub kokku leppida mitmeaastases finantsraamistikus ja see on, see on nagu nurgakivi, see raamistik, see on võtmetähtsusega. meil on vaja äh, rahaasjus kokku leppida. see on kõige tähtsam osa ka tänasest debatist. süsteem peab paigas olema ja ma olen kindel, et me selles ka kokku lepime rahvapartei fraktsioon igal juhul ütleb jah. suur tänu kõikide nende äh, kõikide nende asjadest, mida te enda kaela võtsite, te äh, leppisite kokku, te andsite lubadusi juba väga paljudes valdkondades. Äh, kui sa tood häid uudiseid, siis sa ei pea tundma süümepiinu, ütleksin ma. nii, ja nüüd on meil vaja kuulata sama juttu ka sotsialistide suust aitäh. Konstantse Kreeli, meie koordinaatori nimel, kes täna kahjuks äh, ei saa osaleda meie, meie koosolekul, aga ka minu fraktsiooni nimel sooviksin ma teid äh, väga äh, südamest tervitada siin. me tunnustame, et te olete saanud nõukogu eesistujaks väga rasketel aegadel äh, tegemist on siis äh, mitmeaastase finantsraamistiku loomisega De. detsembris toimus üks kolmepoolne kohtumine, nõukogu ja parlament ütlesid, et et äh, läbirääkimisi programmide üle tuleb äh, pidada liikmesriikidega ja osalevad valitsused võivad siis kohe alustada ettevalmistusi uue programmperioodi jaoks tegemist on tiheda ja konstruktiivse koostööga, mis on toimunud minevikus ja mida me soovime jätkata ka kuni suveni, selleks et äh, oleks võimalik äh, leida üksmeelt parlamendi ja Iiri eesistuja vahel. härra minister, te ütlesite, et on mitu olulist elementi areng koostöö, sotsiaalne ühtekuuluvus, tööhõive, solidaarsus, need on olulised instrumendid ja elemendid Euroopa Liidu jaoks, sest äh, lõppkokkuvõttes on oluline stabiilsuse saavutamine keskne ja äärepoolseimate piirkondade vahel, oluline on konkurentsivõime, selleks et meil oleksid äh, olemas töökohad ja sooviksin teha ühe märkuse, mis puudutab äh, läbirääkimiste ja mitmeaastase finants, läbirääkimisi ja mitmeaastast finantsraamistikku. härra Van Rompuy mängib oma rolli, aga te, ka teie peate äh, oma rolli täitma. me oleme ikka ja jälle asju arutanud ja loomulikult on meil vaja elemente mis kuuluvad tegelikult Ühtekuuluvusfondi määrusesse, need on meie jaoks äärmiselt olulised ja mitte ainult meie komisjoni jaoks, vaid meie fraktsiooni jaoks on need väga olulised. ja me sooviksime teilt saada täiendavat infot eh, Ühtekuuluvusfondi ja mitmeaastast finantsraamistikku puudutavate läbirääkimiste kohta. ma soovin teile kõike head eh, Iiri eesistumise aja jaoks, aga ma soovin kõike head äh, ka Euroopa kodanikele. suur tänu, liberaalide nimel äh, ma annan sõna härra Kärahile. Äh, suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tervitada ministrit ja endist kolleegi, me oleme palju aastaid Iiri parlamendis koos töötanud. tõesti, tegemist on väga usaldusväärse inimesega ja mul on hea meel, et te tulite täna siia ja räägite prioriteetidest see on oluline meie komisjoni jaoks ja piirkondlik koostöö tööd, täidab väga olulist rolli kõikides maades, majanduselus. sest kujutage ette mm, Iirimaa kaarti Äh, ja äh, see on olnud väga oluline äh, teema Iiri jaoks, sellepärast et, et Iiri saar oli väga halvas olukorras, enne kui ta liitus Euroopa Liiduga Eh, kui eh, meie liitusime, siis Jack Delors oli komisjoni president eh, ja ta ütles, et kui Euroopa Liidu positiivselt praktilisel moel, siis see kõik võtab aega. Euroopa Liit tegutses väga kiiresti, ta suurendas seda rahapanust, mis tuli Eh, Iirimaale, eh, piiriäärsetesse eh, piirkondadesse ja see oli väga oluline meie rahuprotsessi jaoks ja oli äärmiselt oluline, et nõukogu, et komisjoni president ja parlament meid sel ajal toetasid, et siis sai hakata pihta rahuprotsess. me E, õppisime möödunud vigadest ja e, kogu raha, mis tuli rahuprotsessi jaoks, oli e, lisaraha Iirimaale. kui ma vaatan viimast seitset aastast, siis kakssada seitsekümmend miljonit on tulnud Euroopa Liidust raha, rahufondi seda mm, on käsitlenud ka peaminister, kui ta Strasbourgis parlamendi ees esines ning äh, tõepoolest ta rõhutas seda, et, äh, et on vaja jätkata rahusse panastamist. aga vaadakem nüüd äh, Iirimaa lääneosa, vaadakem põhjaosa see oli omal ajal esimene sihtala ja praegu eh, ütlen ma ka, et see raha, et see piirkond nõuab lisaraha. tegelikult mulle teeb natukene muret see, et kahe tuhande viimaste aastate äh, alguses äh, öeldi, et tegemist on enim äh, arenenud regiooniga, aga tegelikult enamus inimeste jaoks ei tundu see niimoodi olevat. meie SKT on üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest, kui me räägime kahekümne seitsmest riigist ja äh, tegelikult oleks vaja lõpetada nende äh, piirkondade kategoriseerimine, aga siiski me peame vaatama, et asjad ei ole korras. kuusteist koma kaheksa protsenti on ähm, on eh, meil tööpuudus, see on kakskümmend protsenti rohkem, kui see on Euroopa eh, keskmiselt ja sellepärast ma tahaksin teada, kas meie tänane külaline eh, võtab just erilise tähelepanu alla selle piirkonna järgmiseks finants perspektiivis, ma arvan, et on ka teisi liikmeid, kes eh, võiksid tulla, tuua siin näiteks selliseid piirkondi, kus, eh, kus eh, tööpuudus on tõusnud sellest ajast saati, kui meid on rekatagoriseeritud me vaatame ju tavaliselt pretsedente ja on olemas sellised pretsedendid, kui me vaatame näiteks aastasse, mm, tagasi aastasse kaks tuhat seitse, kus regioonid kahekümnes riigis mm, said lisaraha või kui nende puhul kasutati spetsiaalfonde. ma tõepoolest kutsun teid üles, et te eh, tegeleksite edasi Iirimaa perifeersete eh, riikidega ja seda ka teiste ülejäänud kahekümnes maas, sest me tõepoolest ei tohi jääda rataste vahele tänu sellele, et eh, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande üheksanda aasta viite eh, perioodis eh, oli olukord roosiline, aga see ei olnud mitte nii roosiline, kui me oleksime tahtnud, et see oleks. nüüd ma tõepoolest loodan, et parlament teid toetab. ma too, soovin teile kõike kõige paremat teie töös ja ma tõepoolest loodan, et Iirimaa eesistumine on järjekordselt väga edukas ning et minister Haulen äh, ja tema kolleegid tagavad selle. suur tänu. ja nüüd ma siis paluksin, et äh, minister Haulen vastaks. suur tänu. kõigepealt ütleksin aitäh härra Van Esteroile. Äh, tegemist oli väga konstruktiivse lahenemisega Te tunnistasite, et meie teel on raskusi, aga te ka ütlesite, et me jõuame e, ühiste jõupingutustega nendest raskustest üle ma ei hakka üldse kommenteerima täna hommikust Cameroni kõnet, sest et kindlasti te kõik kuulasite väga tähelepanelikult, kõrvad kikkis, mida öeldi aga nüüd nendest rahadest, mis me räägime, need on tõepoolest väga olulised ja nad on natukene ringi kujutatud. asi on muutunud algsest ideest alates, sest alguses eh, oluline idee on see, et me mitte ei jaga raha uuesti ringi, vaid raha tuleb jagada sihipäraselt, et need on investeerimisfondid, et need on fondid, millega luuakse töökohti, millega tagatakse ühtlane areng e, Euroopa Liidus isiklikust seisukohast lähtudes, mitte ainult majanduslikust, vaid isiklikust seisukohast ja poliitilisest seisukohast lähtudes on oluline see, et ühtekuuluvuspoliitikas südameks on see, et me mm, e, et kui majanduslikus asjas on rasked, et me siis ei unusta ära seda ühtekuuluvust, mis selle kõige keskmes on. mis puudutab partnerluslepinguid, siis ähm, jah, nendega töötatakse edasi. Äh, tegelikult mitte kõik valitsused ei tööta individuaalsete programmidega, aga nad peaksid seda tegema. Äh, et nad saavad raha ja see raha eraldatakse konkreetseteks eesmärkideks. nii et mitte üldpakett ei ole see, mille nimel tööd eh, teha. nüüd konkreetsed küsimused, härra Van Asteroi siin küsis. Eh, kuidas see eh, mitmeaastase finantsraamistiku osa seostub nende programmidega, mis on meie äh, Eh, haldusalas. ma siin viitaksin oma vasakul käel istuvale kolleegile. nii et kuidas siis meie nõukogu perspektiivist näeme seda asja? ma kinnitan teile selle, et eh, me loodame tõepoolest, et eh, mitmeaastase finantsraamistiku osas seitsmendal, kaheksandal ka kokkuleppele jõutakse ja me tõepoolest loodame, et niimoodi ka läheb. ma tean, et nõukogu mm, president praegusel hetkel eh, töötab selle nimel, et me saaksime oma asjad tõesti nii kaugele ja meie peaminister eh, töötab sellega, eh, selle kallal ka, ta kohtub juba eh, nõukogu presidendiga neljandal veebruaril, nii et, et kõik lahtised otsad saaks ära likvideeritud. nüüd oma seisukohast vaadates mulle tundub, et Küprose eesistumine minu eelkäija ütles sõnatälgelt välja, et et, et ühtsuse säilitamiseks on vaja eh, suurt ühtsuspoliitika paketti, aga ma eh, hoiataksin teid, sest mõned ütlevad, et eh, et kui nüüd venitada, siis äh, ühtekuuluvuspoliitika eraldised võiksid suurenda, suureneda, aga ma hoiatan teid selles osas, kui paketi osas on kokku lepitud, siis juba üksikasjad äh, õigusloomelises paketis äh, tulevad välja kujundada, tulevad seadusteks muuta ja me teeme seda siin. ja parlament kaasseadusandjana ikkagi töötab väga tõsiselt e, ja teeb ära selle, mida teha on vaja. ma loodan tõepoolest, et me jõuame nii kaugele, et parlamendi seisukohad, nõukogu seisukohad muutuvad täiesti selgeks niimoodi, et eh, on võimalik lõuda kokkuleppele, et järgmisel aastal tõepoolest, eh, kui, kui inimesed siin vajutavad nupule, eh, siis hääletavad nad konkreetsete selgete programmide poolt. mis nüüd puutub sünergiasse, siis see on asi, mida ma toetan, ma tean, et minu kolleeg minister Sherlock on väga, peab väga oluliseks Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta programmi, probleeme ja selle, et osad peavad tagama meile Euroopa konkurentsivõime ning selle keskmeks on ähm, innovatsioon loomulikult on vaja vaadata sünergiat, aga peab olema ka tasakaal ja me loodame, et kolmepoolsetel läbirääkimistel me selleni ka jõuame. nüüd Mm, eh, härra Stavrakakis rääkis siin eh, poliitilisest järjepidevusest, ma tõepoolest eh, toetan seda ja ma loodan, ma tänan teda heade soovidest ja ma loodan meie heale koostööle. nüüd härra Kälehärm, lugupeetud kolleeg kes oli eh, tõepoolest eh, eh, suurepärane minister Iirimaal, kellel on fantastilised teadmised kalanduspoliitika osas. tema rääkis perifeeriast aga ma pean ütlema, et just see eh, koht, kust tema pärit on, on eriti kauni loodusega. mulle väga meeldib tema ajaloo teadmine ja see tema arusaamine eh, sellest eh, kuuluvuspoliitika eh, eh, eh, ajaloos, sellepärast et tema teab väga hästi, kuidas ühtekuuluvuspoliitika muutis Iirimaad ja me peame jätkama tööd selles vallas, on äärmiselt oluline, et, et et me jätkame tööd ühtekuuluvuse suunas, et me ei kasutaks ühtekuuluvust kui mingit üles tõmmatavat silda, mis teatud hetkel ära kaob nii kultuuriliselt kui poliitilises mõttes. ja nüüd kaks konkreetset asja. härra Gallagher siin viitas rahuprotsessile. ise ma seda ei nimetanud ja ma tahaksin siin tunnustada Euroopa osa Eh, Iiri saarel rahu tagamisel. järgmisel nädalavahetusel eh, eh, tuleb volinik Haan tähendab, volinik Haan tunnustab seda ametlikult siin Brüsselis ja ma loodan, et teie mm, olete ka külalised sellel üritusel, sest see on üks oluline samm, üks tähtis töö, mis ühtekuuluvuspoliitika osas ära tehti, sellepärast et nii mindi üle piiride, üle kultuuride, eh, üle ühiskondade niimoodi, et Põhja-Iirimaa esimene eh, minister ja eh, tema asetäitja on ka sellel üritusel kohal. mina praegu esindan siin eesistujariiki, ma ei räägi siin eh, praegu Iiri regioonidest, aga tegelikult mu kolleeg eh, rääkis siin väga olulisel teemal, nimelt eh, üleminekus olevatest piirkondadest ja kui me teeksime praegu ühest piirkonnast sellise hetkepildi, siis siis me näeme, et tegelikult kogu see areng on toimunud kiht-kihilt, mitte ühe hetkega. ma tean, et äh, et seda teemat on arutatud äh, komisjoniga ja me peame sellega edasi tegelema, sest et on olemas regioonid, äh, kus Eh, tehakse mingisugune eh, hetkepilt eh, regioonis, tundub, et nad on selle üle üheksa, et selle üheksakümne protsendise piiri ületanud, aga kui me nüüd teeme selle uue pildi nendest, siis selgub, et nad ei ole ikkagi nii kaugele jõudnud. suur tänu ja nüüd ma siis lasen kõnelejatel edasi minna. aitäh lugupeetud Iiri eesistuja esindaja, äh, Roheliste fraktsioon ei jäta muidugi äh, rõhutamata seda, kui rahul me oleme äh, sellega, et eesistujaks on riik, mille sümboliks on roheline värv. see on tõesti hea eelaimdus teie, hea oomen teie eesistumise aja jaoks ning äh, teie kõnest ja teie peaministri kõnest Strasbourgist me oleme aru saanud, et äh, teie Euroopa teadlikkus on väga kõrge, et te usute Euroopa ülesehitusse. me oleme selle, me jagame seda usku ja praegusel raskel ajal arvan ma, et on raske juhinduda sellest vitaalsusest ja optimismist, mida me teie kõnedest seni kuulnud oleme. nähes, kui rasked on mitmeaastase finantsperspektiivi läbirääkimised ja me kuuleme kuluaarivestlustes, et et olukord võiks olla veelgi raskem eh, järgmisel eh, ülemkogul võrreldes sellega, mida praegu välja käidud on. ühtekuuluvuspoliitikas tuleb alles, et ta kindlasti uus ülesehitus, mille pakkus välja komisjon, mida parlament on parandanud ja muutnud, sest see on üks võimalusi, kuidas tagada ühtekuuluvuspoliitikat pikas perspektiivis, anda sellele piisav paindlikkus, et piirkonnad, kus on kriis, kus on majanduslangus, et seal oleks võimalik olukorda leeven-, leevendada, et oleks võimalik kiirendada neil äh, Äh, olukorrast ülesaamist ja et piirkondadel, kus äh, on äh, just saadud üle raskustest, et need piirkonnad ei jäädaks, ei jääks oma peaks, pead, et seal ei oleks ainult suured linnad, kellel on suuri eh, majanduslikke eeliseid tegelikult on erinevused väga suured, ühtekuuluvus Euroopas ei ole saavutatud, oluline on, et meil oleks, et me, me peame tegelema selle teemaga pikka aega ja Iirimaal on teil teistsugune olukord, te pöörate tähelepanu ähm, äärepoolsematele piirkondadele, meie ei ole sellega väga pikalt tegelenud. Äh, tegelikult äh, äärepoolsemate piirkondade jaoks on vaja korrekt-, korrigeerivaid mehhanisme, mis hoolitseks selle eest, et iga eurooplane, ükskõik kus ta asu, asub, kas ta asub äh, Euroopa tuumikus või kuskil kaugemal, et äh, kõik tunnetaks, et äh, neid koheldaks võrdselt. Need on siis need sõnumid, mida me peamiselt soovime kuulda, me loov-, soovime, et Euroopa eesistumise aeg äh, et eri eesistumise aeg äh, võimaldaks äh, uuesti orienteeruda meie tegevust, äh, sellepärast et praegu on Euroopal puudu suund. Kornelia Ernst, palun. aitäh. ma sooviks meie koordinaatori härra Omar Jee nimel, kes praegu siin kohal olla ei saa ja ja meie fraktsiooni nimel teid tervitada meid rõõmustab see, et te olete Euroopa pooldaja, me oleme alati väga õnne, õnnelikud, kui me kedagi sellist kohtame, sest äh, Euroopa pooldajaid on Euroopas äh, järjest vähem ja seetõttu on mul eriti hea meel. mul on kolm märkust, esimene puudutab loomulikult mitmeaastast finantsperspektiivi. Te teate, et me oleme väga mures selle tõttu, ja kui vaadata nõukogu läbirääkimisi, siis on näha, et seal pakutakse pidevalt üksteist üle, Saksamaa, Ühendkuningriik ja teised teevad seda ja pakutakse üle just nimelt selles, kuidas äh, vahendeid vähendada, aga sellest sõltub väga palju, te teate, et Euroopa Liiduga liituvad äh, uued riigid, ka sinna on vaja vahendeid suunata. ja ma küsin äh, nüüd väga konkreetselt, et milline on Iirimaa seisukoht, kuna ma lugesin, et Iirimaa ootab täiendavaid kärpeid. Äh, teie Euroopa minister ütles jaanuari keskel intervjuus, et veel viisteist kuni kakskümmend miljonit äh, tuleb äh, vähendada ja sõnastus oli, et me oleme piisavalt pragmaatilised ja see peab nii minema. võib-olla te võiksite rääkida, et milline on Iirimaa seisukoht kärbete suhtes, kuidas teie kavatsete äh, sellesse suhtuda, kas te kavatsete selles võidujooksus osaleda või kavatsete teha teise, teistsuguse ettepaneku? teine märkus, ka mina olen pärit äh, piirkonnast, mis ei ole eriti rikas, ehkki ma, ma olen pärit äh, rikkalt Saksamaalt, aga meie piirkonnad on ka väga erinevad. ma olen pärit Saksimaalt, äh, idapoolsest piirkonnast, mis piirneb Poola ja Tšehhimaaga meie tööpuudus oli ka kahekümne, kahekümne, kahekümne viie protsendi vahel üheksakümnendatel aastatel ähm, sajandivahetusel. ja meie üleminekupiirkonnana saame varsti väga palju vähem äh, vahendeid kui seni äh, ja meie oleme väga mures mitte ainult idasakslastena, vaid ka ühena neist viiekümne viiest üleminekupiirkonnast, sellepärast et äh, vahendid vähenevad, see oleks meie jaoks väga suureks Mm, probleemiks, sellepärast et infrastruktuur sõltub nendest vahenditest, võib-olla te võiksite rääkida ühe, üleminekupiirkondadest ning viimane märkus, iga aasta räägitakse uuesti bürokraatia vähendamisest, te teate, et äh, tohutu probleem on, kui sellest räägitakse, siis äh, bürokraatia tavaliselt suureneb, kas te näete võimalusi ja kui, siis milliseid, kuidas äh, ühtekuuluvuspoliitika vallas vähemalt mõnda asja äh, vähem bürokraatlikumaks äh, muuta ja mm, millele te tahaksite oma eesistumise ajal keskenduda, aitäh! suur tänu, Vladimir Mank! aitäh! lugupeetud minister, ma kuulasin teid ja mulle meenusid äh, Hans Christian Anderseni muinasjutud, et äh, mitte midagi suurt ei ole tekkinud ilma fantaasiata. kui mina oma mm, linnas äh, tegutsesin ja me suutsime kohale meelitada suure välisinvestori, siis ma küsisin talt, et kui, miks ta üldse meie juurde tuli ja ta ütles, et ta tuli sellepärast, et meie vaimustus oli suur ja ning ma pean ütlema, et teie lähenemine ja teie vaimustus äh, mängivad kindlasti ka suurt rolli. kahe tuhande kümnendal aastal külastasin ma Iirimaad, kui ma olin eelarveraportöör ja ma kohtusin Iiri rahandusministeeriumi esindajatega ja sain sealt teada, et äh, Iirimaa on Euroopa fonde kõige paremini ära kasutanud, kõi-, kõige paremini kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest. ma küsisin, et kuidas Iirimaa sellega hakkama sai? sest äh, meil on seni erinevad arvamused, et äh, kas äh, piirkonnad peaksid fondidest raha hankima või peaks seda tegema valitsus või peaksid sellega tegelema kohalikud omavalitsused mina olin ise kunagi sellise kohaliku omavalitsuse juht ja ma küsisin, et äh, kuidas see teie riigis õnnestus ja mulle selgitati, et teil on asi äh, keskselt organiseeritud, et äh, mitte iga riik, mitte iga piirkond üksi ei tegele, vaid organiseeritakse keskselt tasandilt. ma arvan, et me peaksime teie kogemusi, kogemusest õppima Sotsiaalfondi ja mm, Regionaalarengu Fondi raames härra minister, võib-olla tahate nüüd vastata, aitäh. Äh, härra minister, võib-olla tahate nüüd vastata, aitäh. kõigepealt tõepoolest äh, äh, Iirimaa sümbol on roheline värv, meie rohi on roheline. meie loomaliha on ka hea ja me sööme seda hea meelega Teie olite mures nende arutelude pärast, mis nõukogus toimuvad. ma juba nimetasin, et me ootame, et veebruari alguses asjad lahenevad. seitsmendal ja kaheksandal veebruaril on nõukogu istung ja ma tean, et äh, president äh, von Rompuy äh, arvab, et kokkulepe on saavutatav. loomulikult ma tulen teie juurde tagasi, nii nagu ma teile seda ka ütlesin sest oluline on asja sisu. Äh, oluline on, millised äh, komponendid selles äh, mitmeaastase finantsraamistiku kastis on ja ma loodan tõepoolest, et, et tuntakse vastutust selle eest, mida on vaja teha ja ma loodan, et asjad tõepoolest lahenevad Teie nimetasite siin Euroopa projekti, nimetasite optimismi. mina olen optimist ja Iirimaa on optimistlik. kuigi eh, viimased kolm aastat on olnud kõige raskem periood meie ajaloos, igatahes on see kõige raskem periood vähemalt minu poliitilises elus. aga me vaatasime eh, neid eh, Mm, me vaatasime seda, millel põhines meie väga tõsine eh, kasv ja me saime aru, et meil peab olema eh, teistsugune majandusmudel, me ei saa loota enam panga spekulatsioonide peale, vaid me saame loota eh, investeeringute ja ekspordi peale me tõepoolest vajame veel selles osas abi, inimesed ei saa arvata, et see töö on kõik ära tehtud aga eh, optimism Iiri tuleviku suhtes on olemas ja samuti nagu, eh, eh, nagu ehm, ka Euroopa Liidu tuleviku osas, kuigi siin on ka vastupidiseid hääli kuulda, me peame uuesti vaatama läbi Euroopa projekti, sest et see on kõige parem projekt, mis on olnud Teie eh, tõite siin välja eh, olulise punkti eh, selle ülemineku piirkondade üle. ma arvan, et siin me peame rääkima šoki vähendamise, šoki absorbeerimisest, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika on üks teekond, sellel ei ole lõppu, see kestab edasi ja meil on vaja selleks instrumente ja selle parla-, see parlament peab demokraatia vallas need instrumendid tagama. ma kuulsin, mida te ütlesite ülemineku eh, regioonide osas, sest et eh, sellepärast, et eh, minu enda maad on nimetatud kui, kui ühe kontinendi saare saart, nii et ma saan väga hästi aru, mida tähendavad need äärepoolsemad alad ja sellepärast me oleme väga huvitatud kõikidest nendes arutelu, arutelu all olnud rahastamisinstrumentidest. mis nüüd puudutab veel kord eh, mitmeaastast finantsraamistikku ja meie konkreetset positsiooni, siis eh, siis ma võib-olla lihtsalt räägiksin seda, mida eh, ütles meie peaminister. Iirimaa tahab eh, korralikult finantseeritud eh, Euroopa Liitu, mis koondab oma tähelepanu majanduskasvule ja töökohtade loomisele. enamus enamus Euroopa eelarvest peaks teenima seda eesmärki ja tõepoolest me püüame seda seda teha nii palju kui võimalik oma eesistumise ajal. aga otsemaid on meil vaja niisugust eelarvet, mis sobib meie eesmärkidele, see ei ole pikaajaline perspektiiv ja siis veel eh, vaesed regioonid eh, rikastes riikides. ja mõnikord on nad väga eh, halvas olukorras nad eh, võivad olla seda kas ajaloolistel põhjustel või siis geograafilistel põhjustel ja seda on vaja tunnistada. Eh, teie rääkisite siin ka lihtsustamisest ja bürokraatia vähendamisest. ma oma eh, sissejuhatuses ütlesin, et me lõime uue ministeeriumi, see on minu ministeerium ja eh, minu, eh, mina olen, eh, mina olen siis riigi rahanduse minister, aga minu haldusalasse jäävad ka reformid, sest väga tugevalt arvatakse, et meil on vaja reformida meie avalikke teenuseid, meie haldust, et see sobiks kokku meie eesmärkidega, sest me peame tagama, et raha läheks sinna, kuhu inimesed seda tõesti tahaksid, et see, et see läheksid. Need asjad, mis, need asjad, nagu me neid ajasime viiskümmend aastat tagasi, enam niimoodi ei, ei kõlba, me ei saa öelda, et kogu aeg on niimoodi tehtud. tõepoolest, meie jaoks on oluline eh, vähendada bürokraatiat, aga me tahame seda teha üheskoos sidusate õigussüsteemidega, et oleks tagatud ka korralik aruandlus ja vastutus nüüd teie rääkisite, siin järgmine kõneleja rääkis kirest ja te küsisite, kas struktuure on vaja koordineerida keskusest või regioonidest. ma arvan, et see on liikmesriikide jaoks oluline ise paika panna. sest minu kogemus on selline, et Iirimaa on väga väike ja praegusel hetkel meie koostame programme kahele regioonile. idaosa on meil rohkem arenenud, lääne osa on vähem arenenud nende regioonide vahel on erinevused. me struktureerime ja seire, seirame eh, nende arengut keskusest, aga me püüame investeerida eh, inimestesse, mitte paljasse infrastruktuuri, aga niisugused asjad peavad, eh, tuleb otsustada liikmesriigis endas. suur tänu, e on veel sõnasoovijaid ma tahaksin teada, kas veel keegi tahab sõna, kui ei, siis ma tõmban e, joone alla meie nimekirjale, ega aega ka palju ei ole, nii et veel see viis kõnelejat ja võib-olla siis kõik viis ütlevad ära oma mõtted. nüüd härra Postinar, tänu, e, ma kohtusin teiega möödunud aastal ja ma olen kohtunud ka korduvalt teie kolleegidega ja mul on tõepoolest eh, hea meel eh, koostöö ja institutsionaalsete sidemete üle, mida me oleme loonud. Iiri eesistuja töö algab siis, kui eh, Elisee lepingust on möödunud viiskümmend aastat eile ma nägin Arte kanalilt filmi, kus eh, näidati Adenauerit. ja eh, mulle tundub, et teie kõnes öeldi ka seda, et kriisi ajal on meil vaja eh, kõigepealt kohustusi, mida võetakse kohalikul tasemel, aga on ka vaja ambitsioonikust ning eh, just seda ütleski möödunud nädalal ehm, eh, Iiri peaminister eh, Euroopa Parlamendile. Teie kõnest me saime aru, et te olete võtnud endale kohustused, et sest teie olete just nimelt maalt, kes tundis, kuivõrd hea on ehm, eh, ühtekuuluvuspoliitika, sest teie olete seda eh, kõige, sellest kõige rohkem võitnud ja väga hea, et just teie sellest räägite. aga te peate seda tegema eh, nõukogus, sest just nimelt seal ehm, toimub võitlus nende vahel, kes tahavad normaalset eelarvet ja kes mõtlevad ainult kärbetele sest äh, me peame tagama selle, et kakskümmend seitse pluss üks Euroopa saaks edasi eksisteerida. Teie kõne sisu ja arvestades ka neid arutelusid, mis meil on olnud teie ähm, kolleegidega eh, raportöörina ühtekuuluvusfondi osas ütleksin ma ka, et, et, et tri, triloogi tuleb hästi ette valmistada ning eh, me peame fokusseeritult tegutsema, et me tõepoolest saaksime lõppkokkuvõttes seda, mis meil on vaja, et oleks hästi ette valmistatud eh, seadusandlus, mis täidab meie eesmärke, et korralikult rakendada ühtekuuluvuspoliitikast, alustades esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist. nagu te teate, parlamendi president Martin Schulz ja ka teised tähtsad kõneisikud on toonud välja kõige olulisemad Euroopa sektoriaalsed poliitikad, kuid nii parlamendis on öeldud, et ei võeta vastu siin mitte ühtegi kompromissi, mis ei võimalda nende eesmärkide täitmist, me lükkame tagasi kõik niisugused eelarve, eelarved ning ma tõepoolest loodan, et Iirimaa eesistujamaana toetab eh, parlamendi positsiooni mitmeaastase finantsraamistiku osas tegemist on praegu eh, poliitilise võitlusega, me peame võitma. ja ma palun väga, et selles põhimõttelises lahingus Euroopa eest ühineb, on Iirimaa meie poolt. härra Krisokeelus, aitäh see on väga hea, et te täna siin olete, äärmiselt oluline on see, et te praegu võtsite üle eelsistumise. meil on praegu tegemist kriisiga. ja kuni valimisteni on väga huvitav konstateerida, et Euroopa Liidu eesistujateks on riigid, kes on saanud abi Euroopa programmidest me peame näitama, et äh, just nimelt kriisis on Euroopa äh, oluline ja, ja et Euroopa Liit saab kohaneda nende kriisiaegadega. mais kaks tuhat neliteist toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. kas me selleks ajaks oleme võimelised äh, selgitama inimestele, miks on nii oluline osaleda valimistel? ma arvan, et äh, äärmiselt oluline on selles kontekstis vahendite äh, mõistlik äh, kulutamine, aga see tähendab ka seda, et Euroopa eelarves peab olema, peavad olema olemas need vahendid, mida on vaja selleks, et vastavaid meetmeid ellu viia, sest muidu saame me ainult vagade soovide väljendamisega tegeleda. võttes arvesse majanduskriisi, ei saa me äh, Euroopa vahendeid veelgi vähendada, meil on vaja rohkem vahendeid selleks, et me saaksime saavutada oma Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke ähm, vaesusevastane võitlus, töökohtade loomine, probleemide kõrvaldamine, noorte, noori, noori puudutavad probleemid. loomulikult on paljudes riikides palju probleeme, aga komisjon, Rahvusvaheline Valuutafond ja nii edasi on näinud, et lõpuks me oleme näinud, et kõigi mm, kokkuhoiumeetmete kiuste ei ole olnud võimalik äh, saavutada võetud eesmärke, mida rohkem äh, kokku hoida, seda hullemaks olukord muutub. aastal kaks tuhat kaksteist on ähm, võlgade suu-, suurus äh, ühe isiku kohta põhimõtteliselt sama suur, nii et kõik kokkuhoiuprogrammid ei ole mitte mingeid äh, tulemusi andnud. loomulikult on vaja eelarve olukorda parandada, aga selleks on vaja teistsuguseid meetmeid. seetõttu me arvame, et äh, tuleb teha investeeringuid ja kriisiprobleemide lahendamiseks äh, on meil vaja investeeringuid, see on äärmiselt äh, vajalik, äh, sellepärast peab vastavatel programmidel olema piisavalt vahendeid selleks, et neid programme oleks võimalik liikmesriikides ellu viia. üks näide meie komisjonist neljakümnel miljonil inimesel on, äh, on äh, tõelisi probleeme äärmise vaesusega, neil ei ole mingit võimalust saada töökohta ja te teate, et me peame investeerima selleks, et neid probleeme lahendada ning äh, ka seoses ebaõiglase juurdepääsuga tervishoiule tuleb midagi teha. investeeringud sotsiaalpoliitikasse, regionaalpoli-, arengusse on vajalikud, aga ma arvan, et äh, meil on vaja ka töötuse vastast poliitikat. ja lõpetuseks äh, tahaks öelda ja te teate seda kindlasti, te olete ju ka pärit saarelt, et saared on Euroopa Liidus äärmiselt olulised kohad, tihti on tegemist äh, väga väikeste saartega, kus on kus, mille pindala on väike ja majanduslikud tingimused on eriti rasked. me sooviks, et äh, te oma eesistumise jaoks, äh, eesistumise ajal äh, võtaksite eriti palju meetmeid just nimelt saartega seoses. aitäh ja Erika Mannar saab, Riika Mannar saab sõna. puhenjuht. suur tänu suur tänu ka teile, lugupeetud minister, suurepärase äh, käsitluse eest ning äh, ma soovin äh, teile edu selles, mis te olete ette võtnud. Te rääkisite meile siin mitmetest poliitilistest suunitlustest ning rääkisite ka ühtekuuluvuspoliitikast ja investeerimispoliitikast ning eraldi rõhutasite te seda, kui tähtis on just rahastamine ja ma olen väga rõõmus, et olete härjal niiviisi äh, haaranud äh, sarvist. kahtlemata olete te seda rõhutanud ka nõukogus ning äh, rahastamisalastel läbirääkimistel. mina tahaksin aga rääkida regionaalsest koostööst siin selles komisjonis oleme praegu palju sellest teemast rääkinud ja oleme rääkinud ka sellest, et Euroopa Liit peab andma regionaalselt äh, lisaväärtust ning äh, kui me vaatame nüüd, äh, millised on need rahastamisalased läbirääkimised, siis Euroopa Liit, Euroopa Parlament on palunud seitset protsenti regionaalseks koostööks, kuid näib, et nii komisjon kui nõukogu tegelikult nii ambitsioonikad ei ole ja leiavad, et nii suurt protsenti vaja ei ole ja mina tahaksin küsida teilt, mis teie arvate, mida arvate te regionaalsest koostööst ja selle rahastamisest ja kas te arvate, et teil on võimalik seda seitset protsenti läbirääkimistel kaitsta, kas teil on võimalik kaasa tuua, tulla sellega, mida meie oleme eelnevalt taotlenud siin komisjonis? Jan Olbrit. aitäh! ma tahaksin äh, teid tänada teie kõne eest, äh, sest te andsite meile lootust, aga ma usun, et äh, Iirimaa eesistumine just sellistes kriisitingimustes tähendab ennekõike seda, et te jätkate läbirääkimisi, et te räägite läbi nende pakettide asjus, mille osas on läbirääkimised juba alanud. loomulikult ei saa te esitada ainult äh, Iirimaa seisukohta, aga aga on ka suur äh, vahe, kas see, kes läbirääkimistel ed-, ähm, esineb, kaitseb ühtekuuluvuspoliitikat või mitte. ja seetõttu me arvame, et teie suhtumine võib olla tavapärasest pisut erinev. meil on teile kahtlemata väga palju küsimusi, mida me aga ei jõua täna esitada, me esitame need läbirääkimiste käigus ja loodame samas, et läbirääkimised lähevad kiiresti. me loodame ka, et olukord on järgmistel kuudel väga selge. ma loodan ma loodan, et äh, te ei hakka ühtekuuluvuspoliitika elemente äh, lihtsalt ühte kasti kokku tõstma. üht-teist on äh, ka meie pädevuses. Um, ja ma tahaksin siinkohal peatuda pikemalt ainult äh, Poola eesistumisel. ma tean, et teie riigis elab väga palju poolakaid ähm, ja et Poola, poolakad tegelikult on ka mõjutanud seda, kuidas äh, iirlased äh, mõtlevad. aga Poola proovis oma eesistumise ajal ka olla pidevas kontaktis parlamendiga, tehes seda väga läbipaistvalt ning äh, Poola eesistumise ajal olid ka iirlased pidevalt äh, meie äh, komisjonis aktiivsed ja jagasid meiega oma kõhklusi ja kahtlusi ja seetõttu tahaksime teile nõu anda Poola eesistumise valguses ja öelda, et poolakad tegid oma eesistumise väga läbipaistvalt ja väga ausalt ja õiglaselt ja seda soovitan ka teile, kuigi ajad on tõesti rasked. ning lõpuks te ütlesite oma kõnes ja seetõttu teen ettepaneku ette kujutada, et veebruaris tuleb see kokkulepe. kas teie poliitiline eesmärk on kokku leppida ühtekuuluvuspoliitika elementides juba enne suvevaheaega? kas see on teie, teie ambitsioon, kas te soovite selle paketi lõplikult detailselt kokku leppida? tegemist on väga selge küsimusega. kas teil on selline poliitiline plaan? aitäh, Viruk Mikolask. Mulțumesc, doamnă președintă. <laughs> Domnule ministru, domnule președinte. Aitäh, härra minister ma soovin teile palju edu eesistumise ajaks. ma hindan väga Iiri eesistumise aja algust ja teie avaldusi, eelkõige seda asjaolu, et Iirimaa soovib äh, Euroopa Liitu, mis oleks korralikult rahastatud. ühtekuuluvuspoliitika äh, ei tohi jätta mitte kedagi maha ühtekuuluvusfond on äärmiselt oluline instrument selleks, et teha investeeringuid, luua töökohti. aga viimastel kuudel on, on meieni jõudnud kuuldused, et hiiglased äh, soovivad ähm, eelarvet vähendada. mina olen pärit äh, Rumeeniast, ühest idapoolsetest äh, liikmesriikidest ning ühtekuuluvuse sõbrad ehk endise idabloki riigid seostavad ühtekuuluvuspoliitikaga suuri ootusi praegusel keerulisel ajal. kuidas äh, suhtute teie ühtekuuluvuspoliitika tulevikku aast-, pärast aastat kaks tuhat kolmteist ja ühtekuuluvus äh, ja lähene- ja äh, ülemineku piir-, äh, riikide jaoks mm, mida teie arvate sellest põhimõttest, et mitte kedagi ei tohi maha jätta? Speaker for, for today, so minister. ja nüüd ongi kõik sõnasoovijad sõna saanud ja sõna on ministril vastuseks. aitäh, lugupeetud proua esinaine, aitäh teile ja aitäh kõigile kolleegidele kes äh, kommenteerisid äh, väga põhjalikult äh, neid tähelepanekuid, mida ma tegin ja sellest tuleb välja, et meie eesmärgid on tõesti ühised. kõigepealt härra Pastanaru, ma tänan teid teie avameelsuse eest, te ütlesite mõningaid väga tähtsaid asju tõepoolest muud, möödub viiskümmend aastat Elisee lepingu allakirjutamisest ja rõhutan veel kord, et möödub nelikümmend aastat sellest, kui Iirimaa astus Euroopa Liitu. tegelikult ei paistagi, et oleks möödunud koguni nelikümmend aastat, kuid need nelikümmend aastat on Iirimaad muutnud. kuigi Iirimaa on ajalooliselt sõltunud Inglismaast nii majanduse, ekspordi kui tegelikult ka kultuuri tähenduses äh,, on Euroopa Liitu astumine avanud äh, meile äh, mitmeid uksi ning see on olnud meile väga oluline sotsiaalmajanduslikus ja poliitilises plaanis. ma arvan, et seda ei ole mõtet üle korratagi, kõik saavad sellest ise aru. me ei hakka vabandama, et meie ambitsioonid on kõrged. ambitsioonid peavadki olema kõrged, isegi kui ei õnnestu täita kõike, mis endale on teha võetud. alles hiljuti lugesime me Euroopa Liidu asutajaliikmete kõnesid ma ütlesin, kasutasin inglise keeles nii mees kui naissoovormi, et mitte mõjuda seksistlikult. igal juhul on see väljend tegelikult founding fathers, asutajaliikmed me lugesime neid äh, kõnesid, äh, mis olid kirjutatud vahetult pärast teist maailmasõda, me nägime seda, millist äh, õudust inimesed tundsid selles, et vaesus ja häda võiksid tagasi tulla ning sellist inspiratsiooni oleks meil vaja ka tänapäeval, isegi kui on raske seda kuskilt ammutada. ma nõustun ka sellega, mida härra Bastonaro ütles õigusloome kohta. me kõik tahaksime olla visionäärid, ka mina ning äh, üks minu sõber ja kolleeg, äh, kes äh, oli minuga viimati ühel ajal minister, nüüd on aga Iirimaa president, käis kord USA-s ühel sümpoosiumil ning ütles, et tema on Iirimaa kujutlusvõime minister ega kahju ei teeks, kui riigil tõepoolest oleks selline, selline minister, see minister olekski riigi kõrgem visionäär aga muidugi oleks ka ebapraktiline pidada eri, era, eraldi sellist äh, ministrit. kujutlusvõime peab olema olemas igal ministril ja see on äh, vajalik ka meile järgmise kuue kuu jooksul. meil on äh, vaja vastu võtta sobiv õigusloome ühtekuuluvuspoliitika tõeliseks tagamiseks. tahaksin lühidalt vastata ka teistele küsimustele, mida kolleegid esitasid ja mida küsis ka kolleeg Pastanaro eelarve kohta. ta küsis, kus Äh, millised on Iirimaa seisukohad? ma arvan, et äh, Iirimaal on äh, rahaliselt kõik korras, liiga kõrgele ei ole mõtet ka pürgida. ma arvan, et kui me saavutame vastuvõetava kokkuleppe mitmeaastase rahastamise, rahastamisraamistiku osas, siis ei ole kõik rahul, aga enamik on rahul ning Iirimaa samuti ei ole mõtet äh, püüda nõuda võimatut, äh, sest ka see ei anna mingit garantiid, et järgmisel korral läbirääkimiste laua taha tulles oleme me kuidagi rohkem rahul. minu lugupeetud Kreeka kolleeg Kristo Hellas, äh, pean kreekakeelset hääldust veel harjutama, lugupeetud Kreeka kolleeg, te esitasite tõeliselt tähtsaid küsimusi demokraatia seisukohast tõeliselt äh, tähtsaid küsimusi. me oleme siin parlamendis, teie olete siin parlamendis parlamendiliikmed ja igas parlamendis on inimesed äh, tööl, äh, sest nad esindavad rahvast. ning kui rahvaesindajad on saadetud Euroopa Parlamenti, siis rahvas ju küsib, mida nad seal meie heaks teevad. ma saan sellest aru. ja kuna ma olen Iirimaal vastutav eelarve eest siis saan ma palju selgemalt kui paljud kolleegid aru, mida õieti tähendab äh, kasinus, mida tähendab kärpimine. kasinusmeetmed tähendavad seda, et demokraatlikes institutsioonides lööb kõikuma äh, inimeste usk ja seetõttu tuleb ka kasinusega piiri pidada, kuigi äh, kasinus on vajalik. kasinusega käe, käsikäes peavad käima uued investeeringud, et saavutada majanduskasv ja uued töökohad alles siis äh, taastub ka usaldusväärsus. täpselt sellest ma olen komisjoniga juba rääkinud ja mitte ainult Iirimaa küsimuses, vaid äh, me rääkisime Euroopa Liidust tervikuna. kuid kahtlemata nõustun ma sellega, mida te ütlesite Iirimaa kohta. see, mida öeldi investeerimispoliitika kohta ja mida küsis Soome kolleeg, on mulle täiesti arusaadav ja mis puudutab regionaalpoliitika rahastamist, siis jällegi äh, Äh, ma pean teiega nõustuma, ma võtan teadmiseks teie seisukoha. Äh, ma ei tea täpselt, äh, milliseks see protsent lõpuks kujuneb, kuid ma nõustun teiega. see küsimus on oluline. härra Olbricht, ma alustan teie viimasest küsimusest. mida te arvate, mida ma arvan sellest, ähm, mis tulemused Iirimaa saavutab? mina arvan, et me lõpetame läbirääkimised edukalt meil on selleks vaja teie abi, eh, koostöövaimu ja palju muud. sest see pakett peab kujunema edukaks. meil on vaja et alates esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist oleks olemas uus eh, struktuur. ja teil on täiesti õigus, täiesti õigus kui te ütlete, et äh, eesistuja kõige tähtsam roll on tegelikult tehniline roll, võib ju olla visionäär, kuid vaja on äh, olla ka tehniline teostaja. ja ma kinnitan, et me kavatsemegi seda teha. me kavatseme seda teha pädevalt kavatseme olla professionaalselt Äh, professionaalsed ja avatud, täpselt samamoodi nagu äh, Poola seda oli. järgmisel nädalal tuleb Dublinisse Poola minister ja siis me võime otse tema käest õppida, kuidas kõiki neid asju olla. härra Matula Rumeeniast. ühtekuuluvuspoliitika on majanduskasvu ja uute töökohtade loomise tööriist, vahend, nagu ma ei väsi rõhutamast Te esitasite keeruka küsimuse ootuste kohta me peame ootustega toime tulema, eh, kuid ootused tegelikult peavad olema realistlikud. ühegi eelarve abil ei ole võimalik lahendada kõiki probleeme, kõiki vajadusi ei saa täita. ning inimestele ei saa anda ebarealistlikke ootusi. kuid eelarve, millest me räägime, on tõepoolest eh, väga mahukas väga suur ja see mõjutab otseselt äh, Euroopa Liidu kodanike elusid, kusjuures neid kodanikke on väga palju. meil on äh, praegu kakskümmend seitse liikmesriiki ja kakssada nelikümmend üks regiooni, varsti on kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja regioone veelgi rohkem. nii et äh, suur aitäh teile tänase koostöö eest, kõikide küsimuste ja märkuste eest, ma loodan varsti teiega uuesti kohtuda. loodan teile esitada järgmine kord eduaruande, kui kolmepoolsed läbirääkimised on lõppenud, aitäh! aitäh, minister! ma saan aru, et te mõistate, Euroopa Parlament on teie partner, me jagame eesmärke ja meil ei õnnestu äh, tööd teha ilma teineteiseta, nii et me soovime teile edu eesistumise ajaks ning äh, loodame, et vastu võetakse suurepärane pakett. ma ei mõtle praegu mitte ainult rahast, äh, ma mõtlen ikkagi äh, ka õigusaktide sisust, mis tegelikult on olulisem, isegi olulisem kui raha. ning loodan, et tulevad siis nii majanduskasv, konkurentsivõime kui ka uued töökohad. ja loodan teid uuesti näha veel enne, kui Iirimaa eesistumine lõpeb ja loodan, et tulete siia uut, heade uudistega ma loodan, et te teete meid rõõmsaks. me sunnime teid tulema, kui te vabatahtlikult tulla ei taha, igal juhul nali naljaks, me täname teid, et te tulite täna ja täname teid selle eest, kuidas teie kolleegid on läbirääkimistel käitunud. aitäh! Thank you very much um,. Colleagues... lugupeetud kolleegid meil on vaja nüüd arutada päevakorrapunkti number seitse, mis jäi arutamata hommikul ja ma annan sõna Jan Olbrichtile, kes on äh, siin arvamuse esitaja. see puudutab kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist Euroopa Liidu üldeelarve kolmas jagukomisjon. Jan, äh, sul on sõna. aitäh. nagu ikka, oleme me arutamas kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist, see on ennekõike ähm, eelarvekomisjoni küsimus, kuid meie regi komisjonis pidime kujundama oma arvamuse vastavalt äh, Kontrollikoja raportile. ning äh, meie arvamus on küllalt lühike, see vastab reeglitele ja see arvamus põhineb statistikal ja arvudel, mille me võtsime Kontrollikoja aruandest poliitik teab, et andmeid saab kasutada kahel moel. meie kolleegid teistest komisjonidest, kes ei poolda ühtekuuluvuspoliitikat, võtavad needsamad andmed, mida meiegi kasutame ja ütlevad, et kõik on väga halvasti, olukord on halb, vigu on palju tehtud ja nii edasi. aga mina panen meie komisjonile ette järgmise ettepaneku siin on kuus äh, punkti, mis olen välja toonud ja ma ütlen, et äh, kuigi on tõesti tehtud vigu, peaksime ka arvesse võtma seda, miks need vead on tehtud või kust need tulevad. ma püüan siinkohal rõhutada avaliku sektori hanke äh, rikkumisi, mis on tegelikult just liikmesriikide rikkumised ja ütlen ka seda, et tegemist on ikkagi selge edasiminekuga, ühtekuuluvusfond, fondi raha kasutamine on muutunud paremaks, ühtekuuluvuspoliitika on teinud suuremaid edusamme kui teised poliitikad ning Kontrollikoja aruandest tuleb seesama välja. Öeldakse, et Euroopa Regionaalarengu Fondi puhul on samuti näha selget progressi, vigu tehakse vähem ja seetõttu võib ka öelda, et äh, veamäär on äh, järjest kahanenud. samamoodi võib öelda ka analüüsimeetodi kohta, selle leiate neljanda punkti alt, äh, kus räägitakse sellest, mismoodi Kontrollikoda on veamäära välja arvutanud räägitakse kahest prots-. ehk siis äh, öeldakse, et äh, vastuvõetav äh, vigade määr on kaks protsenti tavaliste auditite puhul, kuid ühtekuuluvuspoliitika puhul ei ole asjad nii lihtsad ning kontrollikoda ei saa, kuigi kontrollikoda eeldaks, et veamäär on kaks protsenti, ei ole selle saavutamine ühtekuuluvuspoliitika puhul nii oluline, nii ähm, lihtne ning samuti tahaksin peatuda komisjoni tegevuskaval, milles lepiti kokku paari aasta eest ja kus räägitakse sellest, et järjest rohkem projekte peatatakse või katkestatakse. aga ka see puudutab rohkem liikmesriike, liikmesriigid tavaliselt ei rõõmusta eriti, kui mõni projekt peatatakse või katkestatakse ning äh, uues äh, programmeerimisperioodis on ette nähtud äh, ka automaatne katkestamine, mille üle nad rõõmustavad veel vähem. sellega tahan ma rõhutada seda, et tegelikult ei ole praegu ette nähtud mingit automaatset finantskorrektuuri mehhanismi ja ehm, ainult kontrollimeetodi rangemaks muutmine ei too kaasa vigade arvu eh, langemist. üldiselt näitab eh, raport, millele kirjutasime arvamuse, et on olemas kontrollimeetodid ning eh, vigade arv väheneb, kuid siiski tehakse avaliku sektori hankes liikmesriikides veel vigu aga kuna neid vigu tehakse vähem, siis võime ikkagi rõõmustada, see on poliitiline sõnu, sõnum, mille regi komisjon peaks välja saatma. ehk siis me näeme, et on probleemid, me näeme, et teeme vigu, et tehakse vigu, kuid see iseenesest ei tähenda, et ühtekuuluvuspoliitika oleks läbi kukkunud nagu ütlesin alguses, neid samu andmeid võib kasutada ka selleks, et ähm, vigade tegijaid äh, nii-öelda tümitada, kuid meie eesmärk see ei ole aitäh, nüüd saavad sõna variraportöörid. Alfonsi. Oui, merci, ma president. aitäh, ehm, proua esinaine, ma tahaks öelda, et me oleme nõus nende märkustega enamuses, mida on teinud äh, raportöör. tegemist on tõepoolest positiivse dünaamikaga. Ehm, on ähm, hakkavad rakendama mehhanismid, et äh, oleks regulaarsem kontroll, tegemist äh, on äh, olulise Euroopa kodanike nõudmisega, et vahendeid kasutatakse hästi, järgitakse eesmärke ja menetlusi. Need on need kaks telge, millega me tegeleme. ma tahaks aga raportöörile öelda siiski ma ei tea, võib-olla on tegemist prantsusekeelse tõlke probleemiga, aga mis puudutab punkti viis, siis mind veidi hämmastab see, et miks siin ei ole mindud kaugemale ega ei ole öö, äh, Äh, analüüsitud, kas kontrollimehhanismid on adekvaatsed, nii et äh, võib-olla siin viienda punkti sõnastust on vaja veidi täpsustada selleks, et äh, mm, oleks selge, mida me taotleme, aga muus osas mul ei ole mingeid probleeme selle raportiga. aitäh, Mihhail Toiral, palun. aitäh, Danuta, armsad kolleegid kõigepealt suur tänu raportöörile Jan Albrechtile selle arvamuse eest. ALDE fraktsiooni mm, seisukohast tuleb kõigepealt äh, konstateerida, et äh, Kontrollikoja aastaaruandes välja toodud viga, vigade määr on endiselt äh, suur ja murettekitav. positiivne on aga see, et see on langenud. see on asi, mis tuleks välja tuua, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika struktuure alati mõõdetakse selle veamäära alusel meie jaoks on nüüd olulised need, välja tuua need põhjused selleks, et järgnevate programmperioodide ajal õnnestuks veamäära veelgi alandada, seda ütles ka arvamuse koostaja just. kakskümmend viis protsenti vigadest tulenevad äh, tegelikult äh, ju äh, riigihanke seadustest, tegemist on järelikult liikmesriikide seadustest tulenevate vigadega ja äh, aga kaheksakümmend protsenti ähm, vahenditest on jagatud pädevuse alusel välja jagatavad, siin tuleb äh, parandada koolitust ning parlament äh, on ju finantsmääruse alastel kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutanud seda, et on teatav paindlikkus saavutatud kindlasummaliste maksetega näiteks ja ma arvan, et nüüd me peaksime hoolitsema selle eest, et neid lihtsustusi ühtekuuluvuspoliitikas ka ellu viia komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmise puhul oleksin ma tänulik, kui meil õnnestuks saavutada enamus nõudmise jaoks, et tulevikus soovime, äh, et viidaks tugevamalt läbi mm, tõhususe kontrolli, et me ei vaataks lihtsalt, et äh, kas äh, on järgitud eeskirju, vaid kontrollitakse ka seda, kas vahenditega saavutatakse taotletud eesmärke. näiteks lennujaama ehitus võib vastata äh, seadustele, aga kui seda lennujaama pärast ei kasutata, kui seal lennukid ei maandu, siis on see olnud majanduslikult mõttetu, siis äh, veamäär ei suurene, aga põhimõtteliselt oleks äh, olnud äh, võimalik seda raha paremini kulutada kuskil mujal. kontrollikoja on, koda on seda näidanud Hispaania näitel, näiteks Campamentos on kasutatud üks, on ehitatud üks dok-, hulk, mida on Euroopa rahadest äh, vaha, rahastatud, aga mida üldse ei kasutata. ja kui raha on valesti kasutatud, siis on vaja tõesti mingeid äh, korrektuure vaja või taga, äh, siis on vaja mingeid, midagi teha, et sellist käitumist veel pärast heaks ei kiidetaks. nii et sellised asjad peaksid jõudma meie dis-, meie arutelude keskmesse see ja me peaksime äh, komisjoni julgustama, et nad äh, tooksid välja ka äh, ja seaksid esiplaanile häid näiteid, sest kokkuvõttes on ju tegelikult väga palju rohkem häid näiteid ja sellega me võiksime ka neid julgustada, kes praegu veel süüpingis istuvad, veamäära veelgi allapoole tooma, aga komisjon, enne kui ta saab heakskiidu eelarve täitmisele, peab vastava vastutuse võtma, sellepärast et parlament saab ainult komisjoni kaudu liikmesriikidele ja piirkondadele mõju avaldada, aitäh. aitäh, Kornelia Ernst, palun jah, aitäh arvamuse koostajale, tegemist on väga kuuma teemaga, mida meeleldi ka väärkasutatakse ja veamäär on väga suur ja see ühtekuuluv ei ole üldse võimalik, ühtekuuluvuspoliitika vahendeid tuleb vähendada ja nii edasi. see on alati väga raske ja ma arvan, et kui te viitate sellele, et äh, vigade põhjused tuleb välja tuua, tuleb selgeks teha, siis äh, see on tõesti äh, eksistentsiaalselt vajalik. ma olen paljude mm, punktidega nõus, aga kahega on mul probleeme, see puudutab esmalt punkti viis, komisjoni tehtavate maksete peatamine ja katkestamise taseme kasv, mina arvan, et see on kriitiline, siin tuleks küsida, et kas äh, see on õige tee ja võib-olla te saaksite üldiselt kommenteerida viiendat punkti, mul jääb siin paljud segaseks, üks kolleeg juba küsis, et äh, mida mõeldakse mm, tuvastatud vigade asjakohasel viisil kompenseerimise all äh, mina ka ei saa sellest aru ning viimase punkti vastu olen ma ka ja põhjuseks on see, et ma toetan seda, et komisjon püüdleb lihtsustamise poole, aga et just, et e, et need eksante eeltingimused ja nii edasi, kõik see, mis seal kirjas on, kas see tõesti annab panuse lihtsustamisse, see on küll väga kahtlane. ühtekuuluvus poliitika puhul tuleb küsida, et kas me kõigi nende Äh, ettekirjutustega ei loe, ei loo ise selliseid äh, kohti, kus vead tekivad ja, ja kust probleemid tegelikult alguse saavad. I... aitäh. kas komisjon soovib sõna? aga enne kui ma annan komisjonile sõna, tahaksin ma ise küsida sada kuuskümmend kaheksa ERDF-i alla jäävat makset, milline on selle üldine protsentuaalne osakaal kõikidest maksetest? ja sõna saab komisjon. Euh, aitäh, aitäh äh, ka härra Albrechtile selle arvamuse koostamise eest meie meelest on selles arvamuses paljud elemendid väga huvitavad, me täname teid teie toetuse eest, sest tõsi on see, et ühtekuuluvuspoliitika viimastel aastatel on saanud väga palju kriitikat, just selle äh, finantshaldus on saanud väga palju kriitikat ja seda õigusega, te nimetasite ka kahe tuhande kaheksanda aasta tegevuskava, äh, millega üritati haldamist parandada tihedas koostöös liikmesriikidega, ma tahaksin aga öelda, et äh, ühtekuuluvuspoliitikas vigade määr on ähm, Kontrollikoja aruandes esimeses äh, peatükis välja toodud, sest äh, nüüd on need erinevates kohtades need veamäärad ning ka peatükis üks on see veamäär, mis võrrelda, võimaldab võrrelda eelmisi aastaid eel,, kahe tuhande üheteistkümnenda aastaga ning veamäär on üks koma viis äh, protsenti võrreldes eelmise aasta seitsme koma viie protsendiga. kuuendas peatükis on äh, sotsiaalfondi veamäär ka väga palju paranenud ja ka maaelu arengu äh, fondi puhul on veamäär palju allenenud. ma tahtsin teile öelda ka seda, et regionaalarengu peadirektoraat Äh, hindas vigade määra äh, kolme poole kuni kuue poole protsendini, nii et me oleme tõesti selle veamäära vahemikus, mida, mille tõi välja Kontrollikoja, koda ning seda tuleb võrrelda äh, üheteistkümne protsendiga aastatel kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kaheksa nii et tegemist on olnud tõesti väga suure paranemisega. Te toote selle paranemistendentsi ära ka oma äh, arvamuses. on kindlasti muid elemente, näiteks äh, väga, äh, näiteks suur, parem järelevalve ja neid äh, maksete peatamisi ja katkestamisi kasutatakse äh, tõesti siis kohe, kui probleemid äh, ilmnevad. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal saja üheksakümne protsendi puhul, saja üheksakümnel juhul katkestati maksed, nii et kohe, kui probleem tuvastatakse, me katkestame programmid ja me viime ellu tegevuskava koos liikmesriikidega selleks, et äh, tegeleda nende probleemidega, mis äh, tekivad. me ei hakka uuesti vahendeid maksma enne, kui me oleme näinud, et asjad on paranenud. ma võiksin äh, nimetada ka paljusid muid meetmeid. oluline on vaadata ka, milline on probleemide maht, sest arvamusest te räägite ainult vigade sagedusest, ma tahaksin teie tähelepanu juhtida selle, et kontrollikojas on vigade sageduse näitaja, mis on viiskümmend üheksa protsenti, aga see puudutab nii suuri kui väikseid vigu, alates nendest, millel ei ole mingit finantsmõju, kuni nendeni, mis äh, muudaksid projekti täiesti abikõlbmatuks, nii et tegemist on sellise näitajaga, mida tul-, millesse tuleb suhtuda väga suure ettevaatusega. nii et viiskümmend üheksa protsenti, nii et äh, viiekümne üheksandal protsendil juhtudest oli tõesti probleeme nendel saja kuuekümne kaheksa maksme puhul. tegemist oli näiteks ka probleemidega nagu riigihanke teate liiga hiline avaldamine, millel ei ole aga samas mingit finantsmõju ja mis puudutab neid mõõdetavaid äh, vigu, siis äh, pro-, äh, riigi nii et rohkem kui pooltel juhtudel nendest viiekümne üheksandast prots-, viiekümne üheksast protsendist oli probleeme just nimelt riigihangete läbiviimisega kuuskümmend kaks protsenti vigadest olid sellised, et neid oleks võinud äh, vältida esimese taseme kontrolliga ning ma tahaksin nüüd vält-, vastata siin austatud parlamendisaadikule, kes arvas, et äh, eelkontrolle ei tuleks tugevdada, et eeltingimuste kontroll on äh, hädavajalik selleks, et vigu vältida, me teeme tihedat koostööd liikmesriikidega selleks, et äh, et äh, vigu vältida, nii et kuuskümmend kaks protsenti vigadest oleks võinud, olid sellised, neid oleks võinud vältida tõhusa eelkontrolliga. ning mis puudutab soovituse viiendat punkti, seda Äh, see lause tuleneb Kontrollikoja aruandest äh, kolm aastast kaks tuhat kaksteist, mis puudutas äh, ajavahemikku kaks tuhat, kaks tuhat kuus. kontrollikoda oli näinud, et kõigis, et, et, et komisjon oli nõudnud muutust, aga kontrollikoda tegi järelduse, et äh, et sellest ei piisanud ning meie lubasime raportöörile eelarve kontrolli komisjonis, et me teeme omapoolse ülevaate kuni programmi töö lõppemiseni ning selleks, et näidata, et milline on olnud nende korrigeerivate mehhanismide mõju programmidele ning teine aspekt on olnud see, et hoolimata kõigist komisjoni jõupingutustest on endiselt programme, millel on regulaarselt probleeme. me oleme nõus, aga me arvame, et tuleb vaadata asju nii, et äh, klaas on nii pooltäis kui pooltühi, on väga palju asju, mis äh, on läinud paremini, näiteks väiksem veamäär tõestab seda. üks äh, parlamendisaadik, kes on pärit äh, Saksimaalt, just rääkis ja ma tahaks talle öelda, et äh, Saksimaa programmiga oli meil väga palju probleeme, meil oli väga palju finantskorrektsioone, me tegime liidumaaga mm, koostööd ja nüüd on Saksimaa programm väga hea, see näitab, et äh, meie töö on tõhus, me võime siin nimetada ka Kreekat. Kreeka puhul aastatel kaks tuhat, kaks tuhat kuus oli ka väga palju äh, finantskorrektsioone. nüüd on olukord paranenud, aga lisa, aga hoolimata sellest on väike arv programme, millega on äh, endiselt probleeme regulaarselt, me teeme tihedat koostööd, me analüüsime riske selleks, et äh, probleeme ennetada ning kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiit ei äh, võimaldab meil nüüd äh, tekit- äh,, probleeme äh, lahendada enne, nii et kontrollikoda ei äh, saa veel äh, enam neid andmeid isegi. nii et asjad lähevad paremaks suunaks, me täname teid äh, teie arvamuse eest, mis läheb ka õiges suunas, ma tahaksin teile öelda ka, et äh, me, et nõukogus äh, hääletakse ka, arutatakse ka määrust ja seal on e, erinevus just nende liikmesriikide vahel, kes arvavad, et klaas on pooltäis ja nende vahel, kes arvavad, et klaas on pooltühi. me äh, täname äh, härra Olbrichti selle eest, et ta on äh, toetanud ühtekuuluvuspoliitikat ja seda, et äh, olukord on paranenud ja peab veelgi paranema, tuleb keskenduda tulemustele, kui meil on õnnestunud proble-, süsteemi parandada ja mm, ja probleemid kõrvaldada, ehkki me ei ole veel seda täielikult saavutanud. vabandust, diskussioon ei ole kahjuks siiski läbi, sellepärast et äh, komisjoni sõnavõtt äh, ärgitas kohe kodanikke äh, ja kolleege veel küsimusi esitama, palun. aitäh. ma tervitan härra Albrechti raportit, tema arvamuse eelnõud ja soovin esitada omapoolseid kommentaare mis on siis selle eesmärk reaalses olukorras? jah, nüüd on meil äh, selline pisut rõõmsam jutt, räägitakse, et vigu on vähem, äh, räägitakse, et rikkumisi on vähem, aga kas see on päriselt ka nii? kas see on reaalsus või me püüame fakte esitada meile sobival moel? E, kas me püüame tähelepanu juhtida asjadele, mis tegelikult ei ole olulised? loomulikult on saavutatud edu, sellega ma olen nõus. aga teist punkti ei ole raportis tegelikult piisavalt mainitud ja see on vajadus konsolideerida institutsioonide haldussuutlikkus rakendusprojektide jaoks. kui seda ei tehta, siis ei ole ju ka mingit lootust, et üldse midagi rakendataks nii on. ja ma tervitan Euroopa Komisjoni avatud meelt, mis puudutab äh, uut programmeerimisperioodi alates aastast kaks tuhat neliteist. absoluutselt kõigis määrustes, kõigis fondides peaks olema sees äh, midagi haldus- ja äh, institutsionaalse suutlikkuse suurendamise kohta. me peame vaatama ka selliseid juhtumeid mis on olnud problemaatilised ja mis on esinenud äh, Rumeenias, kuid millele reageerimine on äh, võtnud liikmesriikide asutustel liiga kaua aega. komisjon on neile saatnud signaali, et midagi on vaja teha, kuid nad ei ole seda teinud piisavalt kiiresti ning äh, seda reageerimisaega tuleb kuidagi lühendada. see peaks olema seotud kas Regio peadirektoraadi või mõne kontrolliinstantsiga, kuid kahtlemata tuleks midagi teha esinaine ilmselt teab, et on olemas komisjoni sisedokument kahe tuhande üheteistkümnenda aasta suvest äh, ja Rumeenia vastas komisjoni etteheidetele alles sügisel ja riskis sellega, et kaotab suure osa oma ühtekuuluvusfondi rahast. siiski mitte midagi ei juhtunud, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ei tehtud mitte midagi, kuigi Rumeenia reageeris küllaltki nõrgalt, Euroopa Komisjon ei jäänud tegelikult selle reaktsiooniga rahule, koridorides ja kontorites sosistati, mis kõik saama hakkab kuid tegelikult eh, seda kõike ei juhtunud. Euroopa Komisjon peab ütlema selgelt ja kõva häälega, mida tehakse eh, ja kuidas tehakse, kui toimub rikkumine või kui viivitatakse ebakohaselt. juhul, kui toimuvad eh, rikkumised, siis tuleb abi andmine peatada või vähemalt öelda, et abi andmine peatub juhul, kui ei tehta seda ja seda. kes maksab kõik selle kinni? maksab ühendus äh, ja äh, ühenduse kanda jäävad ka need kulud, mis on seotud abi vastuvõtmise suutmatusega. tegelikult on ju suutlikkus abi vastu võtta äh, teatud puhkudel isegi null. riik ei suudagi vastavat raha ära kasutada ja oleks vaja ka mehhanismi, mis sunniks liikmesriiki vastama talle saadetud signaalile, et midagi on valesti ning lisaks peaks olema ka poliitiline vastutus, mis käib alati käsikäes sellega, kui kedagi kahtlustatakse pettuses. mõnikord äh, on ju nii, et käsi peseb kätt, äh, projekte antakse sõpradele ja tuttavatele, see ei ole muidugi nii ainult Rumeenias, vaid igal pool. Äh, igal pool võime näha, et teatud suured hargmaised ettevõtted kui teised suured ettevõtted saavad mingisuguseid hüvesid ja ka Rumeenia rikkumiste puhul puudutasid rikkumised lisaks Rumeenia enda ettevõtetele ka hargmaiseid suuri ettevõtteid. samuti tuleks üle vaadata allhanke tingimused nii toodete kui teenuste puhul, sest äh, pettuse toimepanek äh, on tihti võimalik äh, sellepärast, et toote või teenuse ühiku hind tõuseb järsult pärast seda, kui hange on juba lõppenud kõik need äh, punktid on minu meelest väga olulised, sest need on meie ühised eesmärgid. meil tuleb äh, tõsta liikmesriikide abi vastuvõtmise võimet, äh, vähendada vigade tegemise määra ning ennekõike tuleb siis tagada see, et Euroopa Liidu raha paremini ära kasutatakse, nagu ütles ka Jan Olbricht. aitäh! Joachim Zeller, palun! aitäh! pärast seda, mida ütles kolleeg äh, Toirar, aga nüüd ka kolleeg Postinaru ja <clears throat> tuginedes sellele, mida mm, härra Albrecht meile välja pakkus, peame mõtlema sellele, et me ei tohi näidata ühtekuuluvuspoliitikat äh, halvas valguses. me tõime enne välja selle, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika ja struktuuripoliitika ja seda eriti kriisist äh, tabatud piirkondades või seal, kus on mm, vaja sekkuda selleks, et sotsiaalset olukorda parandada. kui aga nüüd mõni äh, ajakirjanik äh, loeb neid arve, et äh, väga paljud need maksetest on olnud vigased, siis kohe räägitakse, et et ra-, raisatakse mm, vahendeid ja seda ei, see ei tohiks nii minna, aga äh, siin on kaks erinevat asja, et kus kasutatakse vahendeid valesti ja kus äh, on tegelikult äh, hoopis mingid äh, muud probleemid no, pro,, härra Olbricht rääkis nagu just probleemidest äh, riigihangetega ja meil on äh, kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis väga e-, erinevad eeskirjad, ma tean oma kogemusest, et kuidas äh, töötajate, töötajaid liikmesriigis hirmutatakse, et kui te teete vea ja eriti, kui tegemist on äh, riigiametnikega, siis võib see äh, viia selleni, et äh, vahendid tuleb jälle tagasi maksta ja te ja vastutate selle eest ja siis selle tulemusena nad ütlevad, et me ei taha selle asjaga üldse midagi tegemist teha. ja me peame ka nende ohtude vastu võitlema ma arvan, et tulnud on aeg valmistades ette tulevast äh, toetuste poliitikat, et me peame tegelema hakkama äh, riigihanke eeskirjade harmoneerimisega Euroopa Liidus, sest et äh, see on just see koht, kus tekib palju vigu ja see võib viia selleni, et madalama haldustaseme, madalamal haldustasemel üldse ei soovi inimesed tegeleda vahendite taotlemisega Euroopa fondidest. teine asi on aga kontrollikohtu kontrollimis, käitumine kontrollimisel. tehakse ähm, nägu, nagu oleks tegemist püha vaimuga, aga kontrollikodades äh, tihti valitseb see vaim, et äh, ma kontrollin nii kaua, kuni ma olen leidnud vea nii et me pea, et ka seal oleks vaja teatavat paindlikkust ja vaja oleks näha seda probleemi. Well I, I my... ma vabandan, aga paistab, et minust ei saadud hästi aru, kui ma esitasin oma küsimuse. mina sain niimoodi aru, kui eh, valetakse välja eh, mingisugune maksete punt selleks, et eh, see kontrollikoja poolt üle käidaks, siis kasutatakse metod-, metoodikat, mis ei tekita mingit kõhklust, aga siiski ma ei saa hästi aru, milline eh, proportsioon kõikidest eh, maksetest kahe tuhande üheksandal aastal olid sellised maksed, mis eh, valuti välja kontrollikoja poolt, et tegemist oleks et tegemist oleks representatiivse valimiga. maksete üldarv on teada, aga eh, sada eh, kuuskümmend kaheksa on see number, mida siin välja toodi, ma tahaksin teada, millise protsendi see moodustab. vabandust mina mõtlesin, et teie viitasite hoopis eh, sagedusele mul ei ole praegu eh, nende maksete arvu käepärast. aga need on seotud seitsmeteistkümne programmiga eh, antud perioodil, mis puudutavad siis eh, ühtekuuluvusfondi. kontrollikoda vastab teile pigem õigemini sellele küsimusele, sellepärast et eh, mina tean eh, sanktsioonide arvu ja see tähendab, et midagi tõsist oli tehtud. Eh, komisjon ei kommenteeri kuidagimoodi kontrollikoja metodoloogiat, sellepärast et meetod vastab auditeerimisstandardile nagu te teate, liikmesriigid kasutavad eh, statistilist valimit ja on väga oluline, et eh, statistika oleks homogeenne. seega siis eh, on raskusi kõikide vigade hindamisega, aga ma lihtsalt eh, viitan teile, et iga äh,, iga äh, iga viga, mis tehakse riigihangete osas, läheb kirja saja protsendina, aga see ei tähe, see ei tähenda, et see protsent, et see selline projekt üldse läbi läheks, aga kontrollikoja rehkenduses tähendab see sada protsenti ja seda ma ütlesingi, et kui rohkem kui pooled vead on digi, eh, tingitud hangetest, siis see hanke viga läheb korja eh, saja, läheb kirja sajaprotsendina, aga, aga see ei tähenda, et täielikult visataks niisugune, eh, niisugune mm, projekt abikõlblikkus, abikõlblike projektide hulgast välja. see tähendab ikkagi seda, et rohkem kui eh, kolmsada eh, projekti, mida eh, rahastatakse ja nendes igas projektis on sadu, sadu igas programmis on sadu projekte, siis tegelikult see veamäär on suhteliselt väike. Jaan, kas sina ütleksid midagi sellel teemal? jah, ma lihtsalt püüdsin leida numbreid aga kolmkümmend kaks tuhat eh, tehti üldse eh, eh, makseid. ja selles valimis on sada kaheksakümmend, niisugune on siis see valimi metodoloogika. ja meie ei ole küll siin mingisugused usklikud, aga me arvame, et see tulemus on ikkagi objektiivne. ja e, lihtsalt e, mõned liikmesriigid on valimis sagedamini kui teised, ma arvan, et see on ka mingisugune objektiivne, objektiivsel põhjusel, aga ma tahaksin e, tänada kõiki, kes siin kommenteerisid seda, nüüd vastaksin väga kiiresti. see vana jugu, vana lugu on see, et, ähm, et kontrollikojaga tulevad vaidlusi eelarve kontrolli üle niimoodi, kuidas kontrollida tähendab, kuida-, kontrollitakse numbreid, aga kuidas seda tehakse eh, tõhusalt ja mõnikord on niimoodi, et eh, kui tegemist on hästi tõhusa projektiga, siis on ka palju vigu ja siis, kui mitte midagi ei liigutata, siis on nullviga. nii et eh, on vaja tunduvalt rohkem mõelda, kuidas tõhusust suurendada. tuleb rääkida küll vigadest, aga tõhusus on oluline ja selles, selles raportis meie ei räägi mitte, mitte pettustest, sellepärast et pettused on Olavi rida. ja seda tuleb rõhutada. sest muidu muutub olukord väga keeruliseks. loogika on selline, et Eh, tuleb vaadata sagedust ja sagedust võib olla üle viiekümne protsendi, aga siis on vaja anda ka lõpphinnak. ja nüüd viienda punkti kohta tehtud märkus on väga oluline, loogika ei ole päris selge, aga eh, kontrollikoda eh, on rahul ja võib-olla siis peaks midagi seletama komisjon, sest niisugune on tendents. vaadatakse, tahetakse kasutada komitee menetlust, aga ikka tahetakse, et, et, et rohkem, rohkem kontrollitakse midagi, et vähem eraldatakse raha e, ühtekuuluvuspoliitikale ja igatahes mulle tundub, et see ei ole õige õige meetod. tuleb pigem mõelda, kuidas viia sisse väga tõhus tegevuskava. E, ja ma tänan teid teie märkustest ning ma siis töötan lõppvariandi kallal, nii et me saaksime saata väga selge mõnumi, sõnumi välja, et tõepoolest on olemas eh, vigu, aga see ei muuda seda positiivset, mida me teeme. ja nüüd me peame siis otsustama, millal on, ehm, millal on muudatuste esitamise tähtaeg ja mina ütleksin, et kakskümmend kaheksa jaanuar eh, võiks olla eh, see päev ja lepime siis kokku keskpäeva peale kakskümmend kaheksa eh, jaanuar. Eh, keskpäev on muudatuste esitamise tähtaeg ja nüüd me jõuame üheksanda punkti juurde meie päevakorras. see on eh, see on siis arvamuste vahetus. see on. Uh, uh, üheksas punkt, kus me räägime Euroopa fondide käsitlevatest äh, ühissätetest ja määruse sada kaheksakümmend kolm kaks tuhat kuus kehtetuks tunnistamisest. me oleme teile kõikidele jaganud välja dokumendid, mis käsitlevad läbirääkimiste käiku ja äh, seal mm, on äh, viidatud ka kompromissidele paljudes küsimustes ja niimoodi me siis teeme eh, raportööri Van Nesteroi elu lihtsamaks kogu selles protsessis. ütleksin veel niimoodi, et Konstantsa mm, eh, on väga eh, kurb, et ta täna meie hulgas olla ei saa, aga ma annaksin nüüd sõna härra Van Nesteroile ja siis eh, meil on ka väikeseks aruteluks aega ja me peame selle osaga ühele poole saama kell kuus, nii et ega meil palju aega ei ole, aga see on väga oluline teema. suur tänu. praegusel hetkel võib nüüd välja tuua selle milles lepiti kokku möödunud eh, eh, aasta lõpus, siis kui Küpros oli eesistuja. me leppisime kokku mandaadi osas, mandaat on äärmiselt oluline ja selle alusel me olemegi läbirääkimisi pidanud. see annab meile niisuguse positsiooni, et eh, kõik kõik fraktsioonid mm, on jõudnud samale tulemusele ja just enne jõulu me rääkisime strateegilisest programmeerimisest, temaatilisest plokist äh, äh, variraportööridega. ja ma nüüd ei tahaks enam neid põhimõtteid kõiki üles korraldada, üle korrata aga siiski väike ülevaade. tekstid on olemas ja ma viitaksin sellele, kus me tegime võib-olla rohkem kompromisse võib-olla ma siis nimetan lühidalt neid artikleid, käiksime nad üheskoos läbi. ja kui me oleme selle, need teemad siis tõstatanud, siis oleks võib-olla lihtsam järgmise hääletuse ajal, kui te teate, millised on veel otsustavad osad. nüüd kõigepealt saavutasime me kokkuleppe selle osas, et on olemas meil Euroopa struktuuri ja investeerimisfondid, nii et me saime sinna panna sisse selle sõna eh, investeerimine ja siis uus eesistuja peab rääkima selles samas vaimus. Eh, investeeringud mm, on siis kõige ülemad ja me vaatame erinevaid küsimusi kahest küljest. ma võin teile öelda, et makroregionaalne strateegia on eh, parim strateegia ja meie teksti alusel pidi eh, toimuma kompromissi koostamine. Eh, nõukogu tuli välja konkreetsete soovitustega, aga igatahes artikkel kaks on selline, et me arvame, et see on täiesti vastuvõetav. nüüd artikkel neli, see on ülioluline eh, partnerluse olukord, selle positsioon. nõukogu ütles tõepoolest, aga te peate kinni pidama liikmesriikide õiguslikust institutsionaalsest raamistikust ja see on täiesti õige, sellepärast et liikmesriikides on struktuurid täiesti erinevad, föderaalriigis on see üks, eh, teise, kusagil mujal on see teine ja eh, meie arvestasime sellega, eh, nii et partnerite positsioon Eh, valitud eh, organite positsioon piirkondades ja linnades ja eh, me vaatasime seda territoriaalse ühtekuuluvuse valguses. alati siin viidatakse ka sub-, subsidiaarsusele, see on oluline, selle tõi välja nõukogu õigustalitus ja e, siis e, artiklis neli on toodud ära e, rahvuslikud reformipaketid. jälle räägitakse partnerlusest, mitmetasemelisest juhtimisest ja pärast arutelu me jõudsime niisuguse tekstini, mis austab Äh, riiklik, siseriiklikke reegleid, aga siiski põhimõtteliselt jäi paika meie tekst. kõik äh, partnerid on olulised, äh, nad osalevad kõikides ettevalmistusfaasides ja regionaalse poliitika rakendusfaasides siin viidatakse ka käitumiskoodeksile, käitumiskoodeksile aga seda on vaja teha praktilisel moel. ja siis me ei leppinud niisuguse ettepanekuga. nüüd artikkel seitse äh, artikkel seitse on selline, mis peaks minema läbi igal pool. see tähendab äh, juurdepääsu inimestele, kes on, äh, kes on invaliidid, niisugune sõnastus läbi ei läinud, siis artikkel kaheksa, täpselt sama asi, ökosüsteemi kaitse, me lisasime selle, sest see oli üks meie põhipunkte ja me saime selles osas ka mandaadi. nüüd rääkides läbipaistvusest, artikkel seitseteist, me lisasime siia eh, viite läbipaistvale projektide kasutamisele me saime sellele mandaadi, sellest just räägiti hetk tagasi. ja räägiti ka sellest, et järgmisel perioodil peaks olema vähem bürokraatiat. artikkel neliteist, siin me andsime midagi käest ära me kaotasime nime partnerluslepingud, me ütlesime, eh, nüüd on mitte agreement, vaid contract inglise keeles, nii et me räägime lepetest. ja see oli liikmesriikidele täiesti punaseks jooneks, sellepärast et nad arvasid, et liikmesriigid ja mm, ja nende partnerid ei tööta sellistel alustel, nii et, et see oli üks niisugune muutus. rääkisime ka eh, kiirmenetlusest eh,, eh liikmesriigid tahtsid, et partnerluslepingud sisaldaksid vähem punkte. algusest peale Eh, tahtsime meie näha eh, integreeritud dokumenti ja algusest peale me eh, tahtsime seal näha teatud punkte ning olid ka sellised punktid, mida, mille käsitlemise puhul me tahtsime suuremat paindlikkust. see puudutas nüüd artiklit neliteist uue struktuuri osas me kokkuleppele ei jõudnud. artikkel viisteist, kuidas eh, seda kõik vastu võtta, kuidas partnerluslepinguid üle vaadata, selle osas me saavutasime kokkuleppe, siis artikkel kakskümmend kolm, see on ka väga oluline eh, seal räägitakse programmeerimisest. see eh, jäi alles, me suutsime seda säilitada ja siin eh, räägitakse eh, praktilisest küljest, kuidas eh, neid programme tuleb esitada Euroopa Komisjonile. selles osas me saavutasime täieliku üksmeelse, üksmeele. kahekümne neljas punkt räägib siis programmide sisust ja kahekümne viies räägib piirkondlikest strateegiatest mille osas me saavutasime kokkuleppe, kui me arutasime definitsioone. ja nüüd me saame defineerida ka tegevusi nüüd ehm, kakskümmend viis mm, sai, kakskümmend viis on artikkel, mis räägib hori-, horisontaalsetest kompromissidest. Ehm, ETC programmid võivad leida heakskiidu enne, kui partnerlusleping on sõlmitud. kahekümne seitsmes punkt arvestab horisontaalseid põhimõtteid, nii nagu artiklis viis, seitse, kaheksa. ja võtmetähtsusega artikkel on kaheksakümmend seitse see puudutab operatiivkavasid, e, räägitakse nende sisust, muudatuste tegemist ja nõukogu tahtis, et oleks rohkem paindlikkust ja nad tulid välja niisuguse ideega, et operatiivplaan võiks olla jaotatud e, ja meie siis mõtlesime üsna detailselt, e, kuidas seda asja võiks kuidagi teisiti korraldada Te võite lugeda seda. artikkel üheksakümmend kolm on eh, pühendatud projektidele. võib-olla need siis ongi kõige olulisemad asjad. nüüd küsimused kolleegidele. meil on olnud reaal-, kolmepoolsed kohtumised ja kõikidel kolmepoolsetel kohtumistel olid meil kaasas variraportöörid ning eh, need tundusid olevat aktsepteeritavate komp,, aktsepteeritavad kompromissid. ja eh, sellepärast eh, oli meil ka lisatekst, kuidas komisjon peaks töötama komisjon käsitles ka retroasp-, retrospektiivseid aspekte ja meie olime sellega nõus, sellepärast et liikmesriigid on juba hakanud ette valmistama partnerluslepinguid, sest muidu nad ei saa alustada kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. ja neid ei tohi siis karistada selle eest, kui eh, nad on juba osa oma ettevalmistusest ära teinud ja et nad ei peaks eh, kõiki asju ringi tegema, et neid ei peaks eh, karistama. Mm, eh, ja igatahes meie tekst on mõistlik, meie ei mõelnud seda kõike ise välja ning kui ettevalmistused on tehtud paberile jõudnud, siis nad peavad ka sinna jääma nüüd me räägime siis strateegilisest raamistikust. me räägime teemalisest, eh, temaatilisest kontsentreerimisest, me räägime eh, konkreetsetest eh, eesmärkidest neli ja seitse. ja parlament on esitanud oma seisukohad, esimene arutelu on toimunud Eh, toimunud on see eh, tööhõive komisjonis ning me teame väga hästi eh, raportööridena, et meie dokument on kõike hõlmav. üks asi nendest sotsiaalfondi läbirääkimistest, mis eh, nõukogust jõudis meieni tagasi teiste eh, dokumentidega seoses. Eh, see tähendab, et sotsiaalfondi saab toetada ka teistes kategooriates. nimelt me lähtusime sellest, et vaja on suuremat paindlikkust ning me palusime, et komisjon tuleks välja selles osas uute ideedega. reaalsus on see, et mm, teatud riikides on eh, tekkinud suured lõhed ja kuidas siis eh, oleks võimalik eh, probleemi lahendada, me palusime volinikul Andurakisel selle küsimuse üle mõelda me, ma käisin täna üle selle dokumendi artikkel artikli kaupa, võib-olla et me ei pea seda kõike enam kordama, et me saame mõelda järgmistele sammudele eh,, poliitilistele aspektidele selles arutelus ja võib-olla mm, hääletusel me otsustame kuidagi teisiti. suur tänu nüüd siis on äh, mikrofon avatud küsimuste kommentaariks uh,. minul on Lambertile küsimus äh, käitumiskoodeksi kohta. kas on saavutatud mingi kokkulepe ja millisel tasandil? kui palju see on kokku lepitud, ma arvan, et see on väga oluline küsimus uh,. Or... kas on veel märkusi või küsimusi? ja palun Dziękuję bardzo, to tak brzmiało e, prosto. aitäh. ma räägin parem inglise keeles. kolleeg e, rääkis siin läbirääkimistest ja sellest, kui rasked nad on, aga ma kujutan ette, et e, sellisteks asjadeks kulubki väga palju aega, et need on väga pingelised, nii et suur aitäh teile. E, lühidalt repliigi korras tahaksin öelda ka seda, et tegelikult on asjaolud ju muutunud. me oleme uues olukorras ja me võiksime endalt küsida see, et kas ühtekuuluvuspoliitika ja energ- ja energiapoliitika raport on, äh, on täiskogul vastu võetud. me tegime ju tihedat koostööd ALDE kolleegidega ja suur enamus toetas meie neid äh, ettepanekuid. nii et võib-olla mõned äh, nendest äh, punktidest, mis vastu võeti, võiks olla ka läbirääkimiste laual, sest need punktid tähendavadki olukorra muutumist, aitäh. aitäh, kas on veel sõnasoove? Mikose, siis Kornelia. I haven't understood very well about ma saan väga hästi aru, et äh, käitumiskoodeks on tähtis äh, ning äh, et tähtis on jõuda ka kokkuleppele. ma tean, et mõnedes riikides on regioonide osalus väga madal. et regioonid ei tule kaasa regiooni arenguplaanide koostamisega, kuid peale selle oleme siin arutanud ju ka seda, et see osalus on oluline ei ole küll mingit seadust, mis regioone sunniks osalema. aga projekt saab olla tõhus ainult eh, siis, kui regioonid ise regiooni arendamisega tegelevad. ma ei saanud eh, täpselt aru, milles seisnevad need kompromissid või kas on võimalik jõuda kompromissile. kuigi siin vastavat õigusloomet ei ole, kas oleks võimalik regioone kannustada rohkem osalema diskussioonides ja otsuste tegemises kas saaks teha nii, et liikmesriik peab võtma vastu otsused koos äh, regiona-, regiooni esindusega? enne kui äh, regionaalprogrammid lõplikult valmis kirjutatakse. ja enne kui liikmesriik ja komisjon asuta-, asuvad omavahelistele läbirääkimistele või ei ole see kokkuleppe osa? aitäh, Kornelia! aitäh! aitäh raportöörile. Äh, raportöör on teinud head tööd, mul on ainult üks küsimus, te ütlesite lõpuks, härra Nistelrooi, et äh, sotsiaalfondi toetuse puhul on kohati küsimusi, aga mitte toetusmäärade puhul. kas te võiksite veidi äh, diferentseerida, kas tegemist on vaesusmääraga, millest on aruteludes räägitud või on veel mingeid teisi äh, arutelusid, mis puudutavad äh, neid protsente. Have... aitäh, rohkem sõnasoove ei ole. nii et Lambert, palun. aitäh. alustan viimasest küsimusest. Euroopa Sotsiaalfond puudutab Euroopa Komisjoni ettepanekut selle kohta, ehm, kui suur osa rahast tuleb suunata just Euroopa Sotsiaalfondi, sellest ettepanekust me räägime. ja siis edasi tuleb debatt nõukogus ja nõukogu toob sisse omapoolse variatsiooni, e, kuidas e, hakata ettepanekut rakendama, aga ettepaneku esitas, esitas Euroopa Komisjon meie siin Euroopa Parlamendis oleme öelnud, et üldiselt eh, me järgime Euroopa Komisjoni eelarvejoont. meil on võimalik eh, veel vaadata praktilisest seisukohast, kuidas hakata neid ettepanekuid rakendama, eh, sest meil on vastav mandaat, kuid ka nõukogul on oma tööks vastav mandaat. ja me loodame me eeldame, et härra Anger esitab äh, sobivad ettepanekud äh, rakendustööks järgmistel aastatel. praegu me alles vaatame, millised on erisused ja kuidas neid, nendest üle saada. ning meil on olemas juba ka kokkulepe süsteemide kohta Äh, praeguseks äh, perioodiks ja riigid saavad seda süsteemi kasutada. Äh, ühe riigi erinevad regioonid ja linnad saavad seda kasutada. kui vähemalt osa selle, sellest projektist langeb praegusesse perioodi, nii et teatud paindlikkus on olemas aga praegu me ei tea veel täpselt, mida nõukogu otsustab, me teame, mis on komisjoni ettepanek ja meie oleme sellega üldjoontes nõus. siis küsimus kokkuleppe kohta vastavalt artiklile viis me oleme võtnud arvesse partnerluspõhimõtte ja küsime nüüd, kuidas seda rakendada liikmesriigi tasandil. loomulikult peab liikmesriik käituma vastavalt olemasolevale määrusele. liikmesriigi valitsused ja parlamendid peavad arvestama oma partneritega. ja meie omalt poolt oleme ette näinud teatud juhised, kuidas töö üldse äh, toimuda saab. me ei pea uurima kõikide liikmesriikide süsteeme eraldi, need on väga keerulised. aga kui te tahate, et järgmiseks perioodiks leitaks vahendid Äh, siis tuleb praegu töötada vastavalt äh, eeldustele ja tingimustele, mis on paika seatud ja paika seab nad määrus. see ongi meie vastus. Äh, nii töötab ka lähimuspõhimõte ja liikmesriigid saavad kanda neile pandud vastutust ja teha seda, milleks neil on õigus ja kõik partnerid saavad tegeleda ettevalmistustööga. siis äh, küsis Jan Olbricht käitumiskoodeksi kohta. võin öelda, et käitumiskoodeks kindlasti tuleb, äh, sest see oli üks põhilisi eesmärke ja tõenäoliselt on siis tegemist delegeeritud õigusaktiga. Euroopa Komisjon vastavalt äh, kokkuleppele, esitab delegeeritud õigusakti teksti ning äh, alapunktis viis punkt kolm on toodud ka säte äh, kõige tähtsamate elementide kohta, mida tuleb eraldi rõhutada. ning kui nõukogu on äh, käitumiskoodeksi tekstiga nõus ja partnerluslepingute vormiga samuti nõus, siis on kõik korras tegemist on äh, nii-öelda dekoratsiooniga, mis on äh, lisatud õigusloomelisse teksti ja selle eesmärk on kaitsta teatud õigusi, et hiljem ei tuleks mingeid üllatusi. nõukogu oli sellega nõus. oli nõus äh, selle äh, dekoratsiooniga, mida pigem võiks ka nimetada deklaratsiooniks, kuigi ta ei ole otseselt õigusloomeline ning äh, siinkohal tahaksin veel meelde tuletada, et äh, meil on mandaat ning see on kõige olulisem. siis, kui me rääkisime ühenduse vahendist, siis rääkisime nendest samadest küsimustest ja probleemidest ja uutest muudatustest, kui teil äh, tuleb mingisuguseid muudatusettepanekuid, siis esitage need ja me saame hääletada, kuid praegu tegelikult, äh, tegelikult see nii ei ole. ja muidugi on õigus kolleegil, kes ütles, et äh, täiskogul vastu võetud uued raportid ja nendes sisalduv mõjutavad uusi debatte, see on loomulikult tõsi küllap me saame näha, mis juhtub, kui meie komisjon lõpuks hääletama asub, kuid mandaati sellegipoolest ei muudeta. sest mandaadi põhjal toimub kogu arutelu. nii et me töötame edasi ja lubage mul veel kord öelda, et ma arvestan protsessi käigus kõigi arvamustega ja loodetavasti on nii, et see, milles me praegu oleme juba kokku leppinud, on vastuvõetav. vähemalt kolleegid ei saatnud küll mingeid sõnumeid, et nad ei oleks minuga nõus. kindlasti on edasised läbirääkimised küllaltki keerulised, nagu kolleegid ka ütlesid, see on kindlasti tõsi, kuid lõpuks tulevad ka tulemused juhul, kui ei ole rohkem äh, märkusi, äh, tahaksime Lambertit äh, südamest tänada meile antud info eest ja öelda kolleegidele, neile kolleegidele eriti, kes ei ole läbirääkimistel osalenud institutsioonide vahelistel läbirääkimistel, et neile tahaksin öelda, et me oleme välja jaganud dokumendi mis on asjaomaste institutsioonide töödokument, sisedokument ja see näitab meile täpselt ära, mis on senini kokku lepitud, milline on strateegiline programm ja kuhumaani on läbirääkimised praegu jõudnud. Need näitavad, mida on teinud parlamendi läbirääkimiste rühm ja nõukogu läbirääkimiste rühm kuid äh, loomulikult ei ole tegemist äh, lõpptootega. nagu öeldakse, mitte milleski ei ole kokku lepitud niikaua, kuni absoluutselt kõiges on kokku lepitud. Äh, see on kindlasti tõsi ka siin. kõik võib veel muutuda et nagu te kindlasti teate ja ärge siis unustage ei läbirääkimiste laua taga ega regioonide esindajatega kohtudes, et see protsess ei ole lõppenud. ja soovin veel küsida, kas ka komisjon tahab omalt poolt midagi öelda selle keerulise protsessi kohta? jah, aitäh. ma teen tõesti väga lühidalt. esiteks me soovime õnnitleda Euroopa Parlamenti tegemist on protsessiga, millest on juba väga varakult äh, võrsunud ka tekst. selles tekstis on asju, mis komisjonile meeldivad vähem ja neid, mis meeldivad rohkem, kuid see tekst on tasakaalus. see on väga hea. ja seetõttu me täname parlamenti teatud äh, tähtsate elementide kaitsmise eest. kuid on siiski mõned asjad, mille, mida tahaksin eraldi kommenteerida üks institutsioonide vahelise kokkuleppe elemente oli see, et komisjon esitab väga kiiresti käitumiskoodeksi rakendamisjuhised, seda on ka tehtud. tekstid on äh, saadetud liikmesriikidele ning parlamendile. ja me arutame neid varsti. mis puudutab äh, regionaalsete omavalitsuste osalust siis vastavalt kokkuleppe artiklile viis punkt üks on sõnaselgelt välja toodud, et liikmesriik peab äh, sõlmima partnerluslepingu pädevate regionaalsete või kohaliku äh, tasandi omavalitsustega. ja ma arvan, et äh, see toob lisaselgust. ja mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi osakaalu, see kahtlemata on väga oluline küsimus ka Euroopa Komisjonile siis ka meie leiame, et Euroopa Parlamendi seisukoht äh, sarnaneb meie omaga rohkem kui nõukogu seisukoht. me arvame, et praegusel majanduslikult väga raskel ajal on vaja kriitilist massi, äh, kriitilist massi ressursse, mida äh, investeerida inimestesse ja vahenditesse. seda ei tohiks unustada ka edasistel kolmepoolsetel läbirääkimistel ning tulles nüüd tagasi Iirimaa eesistumise juurde, me tervitame nende pühendumust. meil on hea meel, et nad soovivad äh, jõuda paketis kokkuleppele juba enne suvepuhkust. me toetame nende tööd ja toetame ka regikomisjoni, aitäh! aitäh! mulle meeldis eriti see, et te ütlesite, et Euroopa Komisjonile meeldivad äh, teatud elemendid meie töös ja mõned elemendid äh, ei meeldi väga, aga te ei öelnud, et äh, oleks midagi sellist, mis kohe üldse ei kõlba. Euroopa Sotsiaalfondi kohta see on üks keerukamaid lahendamata küsimusi ja läbirääkimistel on see üks keerukamaid küsimusi, siis nagu öeldud, küllap me näeme, kas nõukogu seisukoht muutub või mitte. Peter Merkovitšiga on kahtlemata keeruline kokku leppida aga nagu öeldud, meil on vaja kriitilist eh, massi investeeringuid ja me peame arvestama teatud regioonide eripäraga, eriti neid, mis on, mis ei ole enam üleminekuregioonid, vaid on nüüd rohkem arenenud regioonid ehk siis muutunud staatusega regioonid. ja seda tuleb arvestada, kui me hakkame, kui hakatakse tegema väljamakseid äh, Euroopa Sotsiaalfondist või tõukefondidest. tegemist on raske olukorraga mis äh, seab äh, kahtluse alla ka fondide äh, tõhusa kasutamise võimalikkuse. nii et tuleb tagada, et kui me investeerime inimestesse, siis ei tekita me olukorda, kus tegelikult töö muutub vähem tõhusaks. meil on vaja leida sobiv paindlikkus ja sellega me lõpetame ka käesoleva päevakorrapunkti käsitlemise. ja ma soovin edasi minna koordinaatorite koosolekuga ning palun lahkuda siit saalist kõigil, kes ei ole koordinaatorid ning ma loodan, et kõik koordinaatorid on kohal või vähemalt peaaegu kohal